Okay, colleagues, um, we can make a start. Thank you to those who came on time, but uh, we just waited a few minutes. aitäh, äh, me ootasime natuke aega, et vaadata, kas veel mõned liikmed jõuavad siia saali, kuid äh, nüüd me alustame ja meil on täna mitmeid teemasid veel arutada jäänud, me arutame kõigepealt äh, Rooma integratsiooni küsimust. ja meile teeb ettekande komisjon, ehm, see on siis komisjoni teadlase põhjal, mis on esitatud Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, see on aruanne roomasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate Euroopa Liidu raamistiku rakendamise kohta aastal kaks tuhat neliteist ning selle ettekande peab mittediskrimineerimise ja roomade integreerimise poliitika osakonna juht. juunis kaks tuhat viisteist äh, avaldas komisjon oma aruande selle kohta, kuidas roomade integreerimine praegu toimub ning äh, mitmed libe komisjoni liikmed on seda raportit äh, suure huviga oodanud, sest liikmesriigid võitlevad ühiselt roomade ähm, tõrjumise äh, vastu ja nende integreerimise poolt ja seetõttu me kuulame nüüd ära, mida komisjon meile räägib ja anname kõigepealt sõna ettekandjale ning seejärel sõna neile, kes soovivad esitada küsimusi. palun, komisjoni esindaja, teil on sõna. suur tänu, härra esimees ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et Euroopa Komisjoni esindaja on täna siia kutsutud ning et ma saan teile esitada meie iga-aastase aruande roomasid äh, käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate kohta. tegemist on äh, neljanda raportiga pärast seda, kui äh, Euroopa Liidu raamistik riiklike integratsioonistrateegiate kohta vastu võeti, see toimus siis aastal kaks tuhat üksteist tegemist on ähm, väga erilise aruandega, mis on hoopis teistsugune kui kõik eelmised ja seda kahel olulisel põhjusel. kõigepealt me oleme jõudnud Euroopa Liidu uude rahastamise programmeerimisperioodi ning seetõttu kasutasime me ära juhust, nimelt oli määruses ka säte, millega lubati tulisi kasutusele võtta just roomade integreerimiseks mõeldud raha. selleks on ette nähtud konkreetsed programmid ja me vaatasime, mismoodi liiklusriigid neid programme rakendasid. teine väga oluline ja ajalooline faktor on see, et esimesel jaanuaril kaks tuhat kuusteist jõustub nõukogu soovitus roomade integreerimismeetmete kohta ja seetõttu me kasutamegi ära olemasolevat aega selleks, et näha, mismoodi kavatsevad liikmesriigid vastu võtta meetmeid nõukogu uue soovituse rakendamiseks esimesel jaanuaril. väärib äh, märkimist, et kuigi äh, me räägime äh, tõukefondide rahast ja sellest et, et kakskümmend protsenti võiks äh, kuluda integratsiooniks, äh, siis liikmesriigid kokku on kasutanud tegelikult rohkem raha. peale selle on üks asi see, kui me seame mingisugused eesmärgid ja eraldame selleks ka raha, aga teeme seda kõike paberil ja hoopis teine asi on vaadata, kuidas see praktikas toimub ja mismoodi see praktiline töö mõjutab roomasid. me oleme püüdnud jõustada mitmeid mehhanisme just siseriiklikul tasandil, sest pärast seda, kui toimus Euroopa Ülemkogu roomade teemal ja see oli aastal kaks tuhat kolmteist, selgus, et on veel mitmeid väljakutseid ja probleeme, seda just kohalikul tasandil ning roomade osalus äh, programmis on madal, kuigi selline osalus on nende programmide toimumise eelduseks. seetõttu palusime, et liikmesriigid tegeleksid äh, koordineerimis- ja rakendusmeetmetega, et nad äh, jõustaksid rakendusmeetmeid koordineeritud moel ja hõlmaksid selles töös kõik sidusrühmad Nende sidusrühmade osas on, hulgas on ka roomade esindajad, kodanikuühiskond, vabaühendused, teisisõnu kõik, kes selle tööga kuidagi seotud on siis astusime me veelgi sammu kaugemale ja soovitasime liikmesriigidel jälgida Euroopa roomade integreerimise platvormi soovitusi ja luua ka siseriiklikud platvormid. siseriiklikud platvormid on foorumid, kus kõigil sidusrühmadel on võimalik astuda regulaarselt dialoogi ning öelda sõna sekka strateegiate rakendamise koha pealt. me peame väga kasulikeks kohalikke programme, kohaliku tasandi programmi ja kõikide sidusrühmade kaasamist. me oleme rääkinud ka sellest, kuidas neid platvorme rahastada. me oleme avaldanud äh, pakkumiskutse, mis äh, on siis seotud nende siseriiklike platvormide rahastamisega ja kaasrahastamise määr antud juhul oleks üheksakümmend viis protsenti, mis on erakorraline meede peale selle kasutame me nõukogu soovitust, kus öeldakse väga selgelt, et liikmesriigid peavad äh, andma siseriiklikele roomade kontaktpunktidele rohkem ülesandeid, nii et need punktid oleksid äh, koordineerimisülesandega ja et nad, et need punktid tooksid kokku erinevaid sidusrühmi. liikmesriigid peavad aga selleks andma kontaktpunktidele ja platvormidele lisaülesandeid ja ka lisarahastust peale selle oleme me teinud tihedat koostööd seitsmeteistkümne liikmesriigiga selleks, et välja töötada tõhusad indikaatorid aruandluse ja seiretöö jaoks. kõike seda oleme teinud selleks, et näha, mismoodi nõukogu soovitust hakatakse esimesel jaanuaril rakendama ja oleme saanud teada, et tegelikult seda soovitust juba järgitakse see tähendab seda, et liikmesriigid lähevad kaugemale, kui Euroopa Liidu raamistik tegelikult nõuab. nõukogu soovituses on ka selliseid äh, elemente, mida Euroopa Liidu raamistik ei puuduta, näiteks naiste roll, laste küsimus ja teisi elemente, mida raamistikus ei ole, kuid nõukogu soovituses on. minu meelest väärib äramärkimist ka see, et Euroopa Komisjon on toetanud Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis puudutab roomade genotsiidi tunnustamist ning esimene asepresident Timmermans ja ja volinik proua Jurova on andnud välja ühisavalduse, kus nad soovitavad liikmesriikidel edasi töötada sellesama küsimusega ning samuti tunnustada roomade holokausti kui vaadata seda raportit lähemalt, siis on siin mitmeid küsimusi, mis on väga spetsiifilised ja mis on seotud viimase roomade platvormiga, mis toimus märtsis. seal räägitakse roomade vastasest tegevusest ning raporti lõpus on ka toodud soovitusi. Need soovitused on suunatud liikmesriikidele me soovitame luua siseriiklikud platvormid, nagu ma juba selgitasin, sest meie strateegiat ei saa ju rakendada Brüsselis, seda ei rakendata ka peaministrite äh, keldrites, see saab leida rakendust ainult kohalikul tasandil, seal, kus Roomad tegelikult on. ja see tähendab seda, et võetud kohustused tuleb viia siseriiklikult tasandilt kohalikule tasandile me palume kohalikul tasandil kasutada olemasolevaid meetodeid ja olemasolevat raha ning taotleda seda raha ka uuest programmeerimisperioodist ja me palume, et liikmesriigid jõustaksid diskrimineerimisvastase õigusloome, et nad võitleksid segregatsiooni vastu ja teeksid seda kohe, et nad seiraksid ja võitleksid vihakõne ja roomade vastase vihakõnega ning et nad täielikult rakendaksid ellu selle raamistiku, mida me praegu välja töötame. me soovime, et äh, kasutataks neid praktikaid, mis on ennast juba tõestanud ja et toetataks Rooma integratsiooni edusamme sellega, et jõustataks äh, haridusprogrammid ja nendele leitaks ka riigieelarvest raha. peale selle jätkame me kõrgetasemelist kahepoolset dialoogi erinevate liikmesriikidega ja kasutame selleks uut formaati. kõigepealt me külastame roomade kogukondi ja meid abistavad selles töös mitmed vabaühendused ja kodanikuühendused, kellega me liikmesriikides koostööd teeme. pärast äh, neid äh, visiite toimuvad koosolekud äh, kohaliku kogukonna esindajatega ja seejärel toimuvad, toimub üks ühiskogunemine, kuhu on kutsutud valitsuse esindajad, kohaliku omavalitsuse esindajad, roomade esindajad ning kodanikuühiskond ja pärast seda toimub viimane koosolek suletud uste taga, seal on valitsuse liikmed ja seal arutame me, mida me oleme juba leidnud ja mida tuleks teha edaspidi. sel aastal oleme need visiidid sooritanud kahes liikmesriigis, Bulgaarias ja Rumeenias ja see töö jätkub võin teile kinnitada, et komisjon on sellele tööle väga pühendunud ning üheksateistkümnendal ja kahekümnendal oktoobril kohtume me kõigi siseriiklike roomade eh, kontaktpunktide esindajatega ja räägime oma järgmisest aruandest, mis põhineb eh, nõukogu soovitusel ja nendel indikaatoritel, mis on välja töötatud. järgmisel aastal anname välja ainult ühe aruande, see on eduaruanne, mille me peame esitama ja mis on kombineeritud nõukogu soovituse rakendamisega. ja kui teil on mulle mingeid küsimusi, siis vastan neile hea meelega, suur tänu, et andsite mulle võimaluse komisjoni aruannet tutvustada. suur tänu selle aruande eest. kas on sõnasoove? Soraya, palun aitäh! tere ka sulle, Liina, sind on siin meeldiv näha. sinu viimasest külaskäigust on ähm, palju aega möödas. enne vanasti, kui ma olin veel aktivist, siis me kohtusime tihedamini, kui me kohtume nüüd. aga ikkagi on mul väga hea meel, et komisjon on oma tähelepanu äh, koondanud just nimelt äh, roomade vastasele tegevusele, millest siin raportis räägitakse tegemist on spetsiifilise rassismiga, mille vastu ma olen aastaid võidelnud ja mul on väga hea meel näha, et sellega võideldakse ka siin raportis ja et me näeme, milliste probleemidega me peame lisaks sotsiaalsetele raskustele rinda pistma. kuulasin sind äh, hoolikalt, Liina, ja ma suhtun roomade küsimusse nüüd optimistlikult. ma näen, et komisjon on võtnud endale südameasjaks roomade integratsiooniga tegeleda ja see on hea kuid me peame ka aru saama, et sotsiaalne tõrjutus ja see, kui rasked on tegelikult kõigi roomade elutingimused Euroopas, mitte ainult Euroopa vaesusosas, vaid ka jõukamates riikides, et see on probleem. kaheksakümmend protsenti roomadest on töötud ja neid diskrimineeritakse roomade vastast vihakõnet esineb väga palju ja seda ka tänapäeval. ma tahaksin näha rohkem ennetusmeetmeid. ma tahaksin näha, mida komisjon teeb peale selle, et kirjeldab plaane või tegevuskavasid või jälgimismehhanisme. ma tahaksin rohkem infot. peale selle tahaksin, et me räägiksime rohkem peavooluühiskonnast, sellest, milliseid kampaaniaid läbi viiakse, kas äh, tõstetakse kuidagi inimeste teadlikkust, kas neile antakse rohkem infot, kas tehakse midagi selleks, et ühiskond paremini mõistaks, milline on roomade olukord äh, täna? Euroopa ajalugu on tegelikult äh, sadade aastate vältel roomadele selja pööranud ja nüüd peaks see olukord muutuma ning komisjon peaks neid muutusi eest vedama. ka Euroopa Parlament peaks jätkuvalt survestama liikmesriike, et ka nemad võtaksid omapoolse vastutuse ma tean, et selles raportis räägitakse konkreetsest ka, konkreetselt ka Rootsist. siin räägitakse valgest raamatust, sellest, et Rootsis on erikomisjon, mis võitleb roomade vastase tegevuse vastu ja püüab olukorda kaardistada. kas te võiksite Rootsi mudelit ka teistele liikmesriikidele eeskujuks tuua? mina arvan, et Rootsi mudel võiks olla eeskujuks ja teisedki riigid võiksid teha midagi sarnast. mulle tundub, et mul oli veel märkusi näiteks see, et nõukogu soovitus aastal kaks tuhat kolmteist ütles selgelt, et liikmesriigid peavad tegema jõupingutusi roomade vastaste ilmingute kaotamiseks. aga ma arvan, et selles küsimuses on vaja teha palju rohkem, sest paljud liikmesriigid isegi ei tea, et neil on selline probleem. mul on väga hea meel, et me oleme äh, vastu võtnud resolutsiooni, kus räägitakse roomade vastastest ilmingutest ja roomade diskrimineerimisest. ja räägitakse ka roomade holokaustist. ja muidugi teeme me seda tööd koostöös Euroopa Kohtuga. aitäh, Soraya! härra Kitsi. jaa, thank you, president! aitäh, härra esimees! ma õnnitlen Liinat selle raporti eest. me oleme Liinaga juba ammu tuttavad ja ma võin öelda, et tegemist on uue raudse leediga, kes on komisjonis ähm, väga jõulist tööd teinud ja seda just roomade küsimuses. üks asju, mida mina tahaksin öelda, on see, et Liina teeb roomade üksuses väga jõulist tööd aga ma tahaksin, et äh, temasugused inimesed töötaksid ka liikmesriikides ja kohalikul tasandil. ma räägin isiklikust kogemusest, ma olen töötanud siseriiklikus kontaktpunktis, sellepärast ma Liinat nii hästi tunnengi. ja ma ei saagi öelda, et ma oleksin väga pettunud, pigem ma tunnistan reaalsust igal, igal nädalal, kui ma lähen koju külastama oma sõpru, oma pereliikmeid ja teisi roomasid, siis pean ma ütlema ja see valmistab mulle ja teilegi pettumuse, et paljusid muutusi tegelikult märgata ei ole. nii see lihtsalt on, vähemalt Rumeenias küll ja see ei ole ilmselt sellepärast nii, et komisjon on midagi valesti teinud või et liikmesriikide valitsused milleski eksivad või et kohalik tasand või vabaühendused ei tööta hästi. see lihtsalt on nii ja ma ei tea, kelle pärast. ma olin Rumeenia siseriiklikus kontaktpunktis kaks aastat tagasi, siis kui koostati eelmine aruanne ja ma tean, mismoodi see aruandlus komisjonini jõuab. ma tahan oma sõnavõtuga öelda seda, et roomade siseriikliku strateegia osas aastast kaks tuhat kaksteist, et see ähm, aruanne viis nõukogu uue soovituseni, kuid nõukogu liikmesriigi ja kohaliku tasandi vahel on justkui midagi puudu. kui mul oleks olemas mingi võluvahend siis ma teeksin nii, et Euroopa Roomas, Roomade strateegia rakendatakse otsekohe kohalikul tasandil, vahetult kohalikul tasandil, sest kui seda nii ei tehta, siis jääb keskelt midagi puudu. nii et äh, see ongi minu peamine ettepanek. ma näen, et Liina raputab pead. peale selle, kui vaadata mida kodanikuühiskond äh, praegu teeb ja kuidas raha jaotatakse, siis praegu ei ole kodanikuühiskonnal Euroopa vastu suurt usaldust, see tuleb äh, sellest, mis juhtus äh, programmeerimisperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. ja ma loodan, et me saame seda olukorda muuta, nii et kodanikuühiskonna positsioon paraneks üks äh, peamisi probleeme minu riigis ja tegelikult äh, veel neljas riigis, kus roomade probleem äh, ju peamiselt esineb, need on kõik postkommunistlikud riigid, Rumeenia, Bulgaaria, Slovakkia, Tšehhi Vabariik ja Ungari, kõigis nendes riikides on siiski nii, et kohalikul tasandil võib-olla tihti tahetakse teha koostööd, aga ei osata seda teha ei teatagi, kuidas tõukefondidest raha taotlemine käib. Need inimesed vajaksid tehnilist abi sellised on siis minu soovitused, aga kõige tähtsam soovitus on see, et kui meil raha on, nagu Liina ütles, kui leitakse raha siseriiklike roomade platvormide jaoks, siis need siseriiklikud platvormid tuleks rakendada samamoodi, nagu rakendatakse Euroopa platvormi, nad ei peaks toimima äh, eraldi. suur tänu ja palju edu! suur tänu! ma palun sul vastata, Liina, siis kui kõik liikmes, kõik liikmed on oma küsimused esitanud. meil ei olnud alguses saalis just väga palju kolleege, kuid kolleege tuleb järjest juurde. suur tänu integratsioon tähendab seda, et kaks osapoolt peavad tegema koostööd. kui roomad ei integreeru mitte kuidagi, siis tekib küsimus, kas nad seda üldse tahavad. Nad sõidavad riigist riiki, miks nad ei tahaks elada ühes kohas, nii et neil tekiks mingi turvalisus ja et nende lastel oleks turvaline tulevik? me oleme näinud, milliseid hiiglaslikke jõupingutusi tehakse kui palju pingutatakse selle nimel, et roomasid aidatakse, et roomad integreeruksid, kuid äh, tulemusi ei ole. ma kuulsin et, et kaheksakümmend protsenti roomadest on töötud. aga kui inimesed kooli ei lõpeta, siis ongi väga raske töökohta leida, kas nad siis tahavad üldse integreeruda? aitäh. proua Ekström, palun. suur tänu, härra esimees proua Papa-Mihhalopoulule tahaksin ma öelda suur tänu teile teie töö eest ja kõikide teie seniste püüdluste eest, selle eest, et te selle teemaga pidevalt töötate. roomade integreerimise küsimus on Euroopa küsimus, Euroopa probleem ja see on meile südamelähedane. me peame tunnistama, et Euroopa Liit on läbi kukkunud me peame taastama inimeste usalduse Euroopa Liidu vastu, me peame tegema nii, et austataks äh, kõiki inimesi, nii enamust kui ka vähemusi, sest me kõik oleme võrdselt äh, ja ühtemoodi inimesed. seda tuleks äh, rõhutada, eriti selle valguses, mida ütles eelkõneleja. seega me oleme aru saanud, et komisjon soovib roomade probleemiga tegeleda, ja ma tänan teid ja tervitan seda lähenemisviisi. mul on hea meel, et te soovite võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja ka häbimärgistamise vastu. vihakõne ja vägivald on siiski igapäevane reaalsus kõikide roomade jaoks kõikjal Euroopas. mina olen pärit Uppsalast, mis on väike linn Rootsis ja Uppsalas on olnud mitmeid äh, väga tõsiseid intsidente viimastel äh, päevadel ja nädalatel. rünnatud on roomasid, kes on äh, olnud teel põhja poole, et leida paremat elu. Nad kerjavad tänavatel ja neil on telklaagrid, kuid tihti pannakse nende telke põlema ja äh, teostatakse ka teisi vägivallategusid, mis on täiesti vastuvõetamatu. seega on vaja, et ka tegelikus elus toimuksid mingid muudatused. kui on tõsi see, mis meie kolleeg praegu ütles, et Euroopa Liidu strateegia liikmesriigi tasandi ja kohaliku tasandi vahel on lüngad, siis me peaksime püüdma neid lünki koos täita, sest seda on vaja mina oma sõnavõtus tahan öelda seda. me oleme kõik eurooplased. me oleme kõik äh, võrdselt äh, väärt seda, et me saaksime elada austuses, rahus ja inimväärikalt, aitäh! aitäh, Cecilia! Peter Niedemüller. Uh, suur tänu! mul on kolm lühikest märkust ja kolm küsimust. kõigepealt ma olen väga tänulik selle eest, et komisjon on palju pingutanud selle nimel, et roomasid paremini hõlmata, hõivata, kaasata. aga kui me vaatame, mis toimub äh, praktikas äh, ja kui palju on marginaliseeritud inimrühmi, siis tegelikult ei jõua abi roomadeni. lubage tuua üks konkreetne näide Rooma tahetakse Bulgaarias, Ungaris ja Itaalias ning ka teistes liikmesriikides oma kodukohast, oma ajutisest laagrist tihti jõuga välja ja e, päris kodu neil ei olegi, kuid vabaühendused ei e, kuluta üldse mitte mingisugust raha selleks, et oma telkidest välja tõstetud roomasid, kodutuid inimesi aidata. mida me peaksime siis tegema? kas me ei peaks leidma rahastust, mis on mõeldud ainult raha, ainult roomade jaoks? või on meie integratsiooniplatvorm iseenesest hea lahendus? peale selle tervitan ma koolide segregatsiooni probleemi lahendust ja metodoloogilist äh, lähenemist Euroopa raha äh, kasutusele. see võiks segregatsiooni probleemi lahendada aidata, kuid sellest ei piisa. paljudel juhtumitel jääb sellest väheks seetõttu tahaksin ma küsida, kas ähm, komisjon kavatseb äh, rohkem seirata seda, mis praegu liikmesriikides toimub ja astuda eraldi meetmeid, kui see osutub äh, vajalikuks. ja peale selle on meil ka Euroopa Rooma, roomade integreerimise raamistik, see on kahtlemata tähtis samm, komisjon ja paljud liikmesriigid ka kasutavad seda suurepärase vahendina, mis aitab olukorda Euroopas jälgida. kuid teisest küljest on see vahend justkui hambutu, ta ei too kaasa reaalset muutust mitmetes olulistes küsimustes ja seetõttu on minu kolmas küsimus see, et mi-, mismoodi võiks seda mehhanismi teie meelest muuta tugevamaks, nii et ta tegelikult ka siseriiklikul tasandil toimiks? aitäh ja Birgit, palun! Thank you very much, first of all I would like to suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada kõiki selle eest, et see teema on päevakorda võetud, sest alati Äh, on oht, et kui me peame nõu rändeprobleemide üle, et siis me unustame sellised teised olulised teemad, mis juba aastaid tegelikult lahendust otsivad. hommikul räägiti rändeprobleemist ja siis nimetati, et võib-olla me vajame rohkem Euroopat. võib-olla peaks parlament olema otsustavam, kui me soovime, et asjad tõesti liikuma hakkaksid. ja ma arvan, et midagi analoogset kehtib ka roomade strateegia rakendamise kohta. väga paljud asjad on kirja pandud mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil, kuid praktilise tegevuse osas on puudujääke. ja ma tahaksingi sellepärast küsida komisjoni esindajalt, millised on teie kogemused eelmise kolme aruandega seoses ja nende valguses, kas on olemas poliitilise juhtimise ja tahte puudus, et midagi ei toimu. kui on riike, kes ei taha või ei näe vajadust aidata roomasid või samas, kui inimesed leiavad, et äh, roomad äh, ei vajagi mingisugust lisaabi või toetust, ma isegi siin parlamendis olen kuulnud inimesi ütlemas, et kuna sadu aastaid on see riik püüdnud kogu südamest roomasid integreerida ja siiani pole see õnnestunud, siis mina ütleksin, et see ei vasta tõele, et sadu aastaid on kõvasti üritatud. olgem nüüd ausad, poliitilist tahet on vähevõitu. seega probleem võib-olla ei olegi küsimus selles, et raha oleks liiga vähe, vaid poliitilises tahtes on küsimus. meil oleks vaja keskenduda sellele, mis on tõesti oluline ja võib-olla liikmesriikide tasandil on poliitilist tahet vähe, mõnikord on seda kohalikul tasandil vähe, aga me peame tagama seda, et roomade kogukondade jaoks oleks olemas nii poliitiline tahe kui ka vahendid, et neid aidata ja me peame koos teiste organisatsioonidega, koos komisjoniga, koos nendega, kes tõesti tahavad midagi ära teha, tegutseda selles suunas, et pärast sadu aastaid roomade olukord kõikjal Euroopa Liidus lõpuks ometi tõepoolest paraneks. ja üks küsimus lõpuks komisjonile. kõik need uued asjad finantsvahendite osas, nõukogu otsuste valguses. millised on teie ootused selle osas, et millises valdkonnas võiksid asjad tõepoolest muutuma hakata? milliseid samme oleks võimalik järgmisena astuda, et sammhaaval olukorda siiski parandama asuda? aitäh! järgmisena härra Trakitši, teie saate sõna Mm, hiljem, kuid annan siiski veel vahepeal sõna äh, proua Palerno. suur tänu. ma olen kolmas rootsi keelt rääkiv inimene siin tänasel koosolekul. see ei ole sellepärast, et meil oleks oma roomade kogukondadega tõsiseid äh, suuri probleeme. ma küsin sõna pigem sellepärast, et võib-olla jäi just selline mulje pisut varem. Rootsis on väikestel erinevatel kogukondadel omad eriõigused ja me peaksime olema uhked selle üle, et me oleme erinevad ja me suudame vastastikku üksteist austades koos elada. kui me räägime integratsioonist, siis see ei tähenda ju seda, et üks inimgrupp peab teistega, teisega kohanema. see peab olema vastastikune elukorraldus, kus üksteiselt mõlemapoolselt õpitakse, kus mõlemapoolselt üksteist austatakse. see kuulub multikultuurse ühiskonna juurde, see on väga oluline. ma jäin pisut hiljaks ja sellepärast ma ei kuulnud komisjoni esindaja sõnavõttu, kuid ma usun, et ma sain aru sellest, et meil ei ole vahendeid et sanktsioneerida neid riike, kes ei austa Rooma kogukondade inimõigusi. ja mul on küsimus, et kas komisjon selle valdkonna kallal tege-, tegutseb. vabandan, kui ma sellest äh, lihtsalt hilinemise tõttu ilmaksin. ma arvan, et see on väga oluline, et me tegutseksime ka roomade vastase tegevuse äh, laienemist, kui me ei tegele roomade kaasamisega, siis me ei edenda üldse Euroopat kui tervikut. aitäh! olgem palun distsiplineeritud, oma kommentaarides konkreetsed, sest inimesed lisanduvad siia, kes sooviksid sõna saada ja see on väga tore. nüüd saabki sõna proua Stevens. suur tänu. ma kuulasin äh, hoolega siin eelnevaid arvamusi, ma olen ise Kentist pärit. see on üsna suur linn Flandrias. ja viimastel aastatel on äh, roomade kogukond märkimisväärselt seal kasvanud ja Genti linna jaoks see loomulikult toob kaasa omad väljakutsed ja meie linn teeb suuri jõupingutusi selle nimel, et toetada roomade kogukonda. eriti eh, püüdes hoolitseda roomade laste integratsiooni eest, sest see on teine kultuur, kust nad pärinevad. oma eelmisel kodumaal olid nad samuti diskrimineerimise ohvrid ja sellepärast nad ei suuda usaldada süsteemi ja riiki usalduse puudumine on märkimisväärne probleem. Genti linn pakub neile tuge. aga millised äh, finantsvahendid on nüüd äh, roomade kogukondadele siis kättesaadavad? mis Lääne-Euroopas neile pakkuda on? probleem ei ole ju ainult Ida-Euroopas, vaid ka Lääne-Euroopa riikides kas neid finantsvahendeid ja neid fonde ei saaks äh, ette näha tervele Euroopa Liidule, et äh, oma eesmärki saavutada. sest see aitaks tagada, et lapsed käivad koolis, et lapsevanemad ja täiskasvanud inimesed äh, lõimuvad ühiskonda, kus nad elavad ja samuti ka puuetega inimeste probleem ja loomulikult on puuetega roomade olukord eriti problemaatiline. ma ütleksin, et lapsed ja noored on sunnitud tänaval kerjama. see ei ole ju üldse inimväärne. mida teeb komisjon selle vastu? see on reaalsus, aga me ei peaks seda endale lubada saama. meil on tähtis see, et nii Ida kui Lääne-Euroopa sellel teemal omavahel nõu peavad ja roomad oma kultuuri taustaga peavad ühiskonda saama integreeruda. nüüd tuleb nii palju roomadest põgenikke Lääne-Euroopasse. seega selline rahvaliikumine lääne suunas on olemas, aga finantsvahendid samamoodi sinna lääne suunas ei liigu. seega, millised äh, finantsvahendid ja finantsabi on kättesaadav Genti linnale ja loomulikult see kehtib ka teistele lääne pool asuvatele linnadele. aitäh! enne kokkuvõtete tegemist, Anna Komes, palun. ka minul ei olnud võimalik komisjoni sõnavõttu kuulata, kuid tahaksin küsida, kas kas komisjonil on olnud võimalik äh, välja selgitada kokkuhoiumeetmete mõju roomade kogukondadele, kus see programm äh, rakendus, sest roomade kogukond Portugalis, minu kodumaal, on ebaproportsionaalselt mõjutatud sellest üldiselt see on kodanike inimõigusi riivanud, aga kui me nüüd vaatame mõju kõige haavatavamatele kogukonnal, kogu, kogukonnagruppidele, siis see on ilmselt veel suurem, see mõju. roomade kogukond Portugalis tegutses valdavalt laatadel, turgudel, sest neil ei ole haridust, mis võimaldaks muul moel elatist teenida. ja kui majanduse olukord märkimisväärselt muutus ja tänavaturundus oli tugevalt mõjutatud ja vähenes kärbete tõttu. ja seetõttu vähenes märkimisväärselt paljude roomade perekondade sissetulek ja sellele lisaks veel riigi meetmed vähendada riigi toetust peredele, kellel ei ole endal piisavat sissetulekut ja see loomulikult mõjutas ka Rooma peresid. see tähendab, et mõju roomade kogukonnale on olnud väga-väga tugev. ja seepärast ma tahaksin teada, kas komisjon on tähendanud seda mustrit ka mujal peale Portugali ja kuidas komisjon soovitab sellest olukorrast välja tulla ja kuidas seda negatiivset mõju vähendada Rooma kogukondadele? aitäh! palju küsimusi komisjonile. Soraya ja härra Dragici palusid mõlemad veel sõna oma mõtete kokkuvõtmiseks. Soraya, palun suur tänu, Claude. alustuseks ütleksin. Rooma rahvas on need Euroopa Liidu kodanikud, kelle kogu, kelle ühiskond ja poliitikud on kuidagi kõrvale jätnud juba pikka aega. kaheksasada aastat on nad jäänud erinevate hammasrataste vahele ühiskonnas. ja see on häbiväärne, et roomade eest ei hoolitseta, ma olen väsinud sellest, et küsitakse, et kas nad ei soovi integreeruda. kas, kas ei arvata, et roomad sooviksid samusid hüve, samu hüvesid nagu kõik teised? roomad peaksid saama ükskõik, kus nad on, oma emakeelt rääkida, aga kuna nad kuuluvad Euroopa Liitu, see õigus peaks olema igal pool tagatud. kui ma kuulasin siin eelkõnelejaid ja samamoodi nagu üks eelkõneleja esitas väga terava küsimuse, mm, ma arvan, et sellised küsimused näitavad, et me peame tõsiselt pingutama selle nimel, et ühiskonda valgustada. kui me räägime poliitilise tahte puudumisest või sellest, et ühiskond ei vastuta roomade eest samavõrra kui teiste eest. Sloveenias on väga, see on väga tore riik mitte väga rikas, mitte kõige vaesem ka, ma olen siiski seal roomade kogukondi külastades näinud, et seal ei ole kanalisatsiooni, seal ei ole võimalik vett saada üldisest veesüsteemist ja mis meid kõige rohkem üllatas, et olid paik-, olid paika pandud reeglid, kuidas seda olukorda võiks parandada, aga samas mingisugust tundlikkust või, või tahet neid inimesi tõesti aidata, seda polnud. lapsed koolis käia võisid, aga nad ei tohtinud koolibussidega sõita, nad pidid minema üle põllu sealt, kus kõndida sai meil kohtus, toimus kohtumine linnavalitsuses ja me püüdsime leida lahendust, kus oleks võimalik eh, Rooma lastel samuti kasutada koolibusse ja et nende elukoha lähedal oleks koolibuss samuti korraks peatunud. kui oleks poliitilist tahet olnud, siis oleks võimalik olnud leida ka meetmed selle probleemi lahendamiseks. aga need ongi probleemid, mille lahendamise nimel inimesed on aastaid-aastaid võidelnud. miljon rootslast põgenes Rootsist eh, vaesuse eest selleks, et jõuda USA-sse, see sobis. aga needsamad inimesed ütlevad, et me ei peaks põgenikke vastu võtma, et me ei peaks vaatama, kuidas inimesed eh, on tänavatel vaesed. me oleme empaatiavõime kaotanud. Kristiina, sina oled olukorras, kus sul on poliitiline vastutus ma arvan, et see on väga oluline. sa õpiksid, mida sa tegelikult ütled, kui sa selliseid olulisi otsuseid langetad, mis paljude inimeste elusid tegelikult mõjutavad. I was really, I really wanted to avoid trying to make this into a, a ma lootsin väga, et meil õnnestub sellist dialoogi vältida. kas te palute sõna? ma lootsin seda vältida. Soraya on mind korduvalt natsiks või rassistiks nimetanud. ma ei saa siin istuda ja sellega nõustuda. ma küsisin integratsiooni kohta. ma tahan teada, kuidas see toimib. meil on vaja siin korda ma arvan, et te ei, e, esimehena ei tohiks lubada tal niisuguseid asju välja öelda. nüüd olete te mõlemad saanud öelda, mis te tahtsite, jätame selle sinnapaika. nüüd anname sõna härra Trakitšile. palun võimalikult lühidalt. ma ei tea, mida nüüd öelda, ma tahtsin vastata. me tahaksime ka komisjonile veel sõna anda. ja, ja ma tahtsin ainult öelda seda, et kui me mõni aeg tagasi libekomisjonis rääkisime sama teema osas ja tahtsin anda väikese informatsiooni killukese. roomad on ainus eh, vähemus, mis on esindatud kõikides liikmesriikides, kahekümne kaheksas. ja Euroopa Liidu üks põhiõigustest on vab-, liikumisvabadus. kui me küsime, et miks te lähete Rootsi või kuskile mujale, me oleme lub-, meil on luba minna, kuhu me tahame. ja kolmas, võib-olla te naerate selle üle, kõige targem inimese, inimene maailmas on Rooma tüdruk, kaheteistaastane, kes on targem kui Einstein või Stephen Hawking. palun nüüd anname sõna komisjonile. ma püüdsin teie sõna, nime paremini hääldada kui enne. härra Dragici ja Soraya on nimetanud seda tugevat tööd, mida te olete teinud, palju edu teile selles tegevuses, mida te teete. kui võimalik äh,, ärge liigselt äh, ühelegi konkreetsele küsimusele keskenduge, pigem üldiselt vastake kommentaaridele. mul on väga düna-, düneemiline meeskond, kolmkümmend viis protsenti meeskonnast on Rooma päritolu. ma püüan oma vastused grupeerida. ja esimest korda elus saan ma nii palju küsimusi ja ma olen selle üle rõõmus. ma tahaksin alustada kahe teemaga. Rootsi valge raamat ja Kanti linn. Need on head näited sellest, kuidas töö toimib eelmisel aastal me rääkisime oma aruandes Kanti linnast, sel aastal me nimetasime Rootsi valget raamatut. me püüame aruandes anda ülevaadet liikmesriikide headest praktikatest, et see innustaks teisi. ja see annaks võimaluse ka teistes liikmesriikides häid mõtteid oma kontekstis rakendada. kui me räägime Euroopa Liidu finantsvahenditest, siis me ei räägi viiest riigist, kus on kõige suurem roomade kogukond me räägime kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. me oleme aru saanud, et paljud liikmesriigid ei ole täpselt aru saanud, kuidas nad saavad Euroopa Liidu struktuurivahendeid kasutada oma liikmesriigis, mitte ainult nende teemadega, mis on seotud roomade integratsiooni, vaid ka teiste teemadega. ja me näeme praegu tõsiselt vaeva selle kallal, et Justice Mm, internetilehel, kus roomade teema on käsitletud, seal on eraldi eh, informatsioon selle kohta, kus on strateegia kirjas liikmesriigiti, liikmesriigi informatsioonid, kättesaadavad fondid ja liikmesriigis seda haldavad ametiasutused ja nende kontaktid, seega sealt peaks saama informatsiooni, kuidas finantsvahenditele ligi pääseda. Kanti linnapea on see meie tööle väga lähedal seisev. ma tahaksin märkida ka seda, et küsimus, mida meilt ikka ja jälle küsitakse, siin ma ei iseloomusta sellega küll kedagi, aga ikka ja jälle inimesed küsivad, kas tõesti roomad ikka tahavad integreeruda. meie ei võta seda rassistliku märkusena meil on ülikoolide tudengid, kes tahavad teemaga paremini tuttavaks saada. stereotüübid, mis on inimeste arusaama sisse sööbinud, sellepärast et lihtsalt ei nähta neid jõupingutusi, mis vilja kannaksid. ja arvatakse, et võib-olla sellepärast roomad ei, ei taha integreerudagi. Nad on inimesed, kes on kaotanud usalduse ühiskonna suhtes. ja neil on igati põhjust meid mitte usaldada, sest ühiskond ei ole nendele inimestele andnud põhjust usaldada. Neid ei ole veendud, me ei ole midagi nende heaks teinud, et nad hakkaksid uskuma, et võib-olla tõesti on lootust. meie peame nende usalduse välja teenima. usaldus ei ole kingitus, selle nimel tuleb pingutada ja seda me peame kõik tegema. ma nõustun selle kommentaariga, et me peame olema proaktiivsed, teavitama ja Soraya, sa oled ilmselt rõõmus, et me oleme just alustanud teavituskampaaniaga roomade heaks, roomadega stereotüüpide vastane võitlus kohalikul tasandil me teeme koostööd kohalike omavalitsustega ja samuti tahaksin öelda, et ma olen nõus ka sellega, et paljud tegevused ei ole saanud mõjuda kohalikul tasandil nii, kuidas loodeti. komisjon püüab praegu riiklikku tasandit aidata, et seda lünka Brüsseli ja kohaliku tasandi vahel kuidagi ületada mu hea sõber Tamjan tõstatas selle teema ja ütleksin, millised Rooma ühi-, kogukonnad on meie külastuse subjektiks olnud, me oleme nende, seal inimestega kohtunud ja seal on olnud kontaktpunktide inimesed meiega kaasas olnud. me oleme olnud Kliinas, Taaris, Hendichis, Krajovas Simjanis, Kalarašis, Budestis, Jemušanis, Soldanos, Oborulis käisime. Kalaraši mitmes piirkonnas ja Kluuži läheme me esmaspäeval. seega me püüame jõustada seda koostööd ja suhtlust kohalike omavalitsustega. me räägime liikmesriikide eh, haldusorganitega, kes Euroopa Liidu fondide raha jagamisega tegelevad. me tahame leida lahendusi, kuidas koolitust ja tuge pakkuda selles osas, et kohalik omavalitsus teaks, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutada samuti tahaksime üheksakümmet vabaühendust koolitada selleks, et nende võimekus suurenes protsessis osaleda. samuti küsiti, kuidas me aruandeid koostame. Te harjusite algsete aruandedega, kus äh, kontaktpunktid pidid küsimustikke täitma. enam me seda nii ei tee. nüüd on meil komisjonil pisut rohkem pädevust, kui varem oli. enne ei tohtinud me liikmesriikidelt isegi aruannet paluda, sest liikmesriigid ei võinud komisjonile aruandeid esitada, ainult komisjon võis parlamendile ja nõukogule aruandeid esitada. seega meie jaoks oli informatsiooni kogumine aruannete koostamiseks, oli täielik õudusunenägu kuid Rooma kontaktpunktide võrgustiku tõttu ja selle loomisega ning nende soovituste rakendamisega, mis näevad ette aruandluse esitamise, siis on tulemus see, et kui me iga kord, kui me tahame liikmesriiki ähm, hinnangut sellele anda, siis me avaldame mus-, selle vormi, kus on kirjas, mida me, mille kohta me informatsiooni ootame ja kõikidel on võimalik äh, see vastata. erinevad ekspertgrupid, kohalikud eksperdid saavad aruandeid esitada, mis, kes näiteks tegelevad legaalsete küsimustega, õigusküsimustega ja kui meil on selline erinevad grupid, kes oma informatsiooni esitavad, meil on kaks kohtumist iga liikmesriigi kohta ja me arutame neid erinevaid aruandeid, meil on kõik valdkondade esindajad nendel kohtumistel tervishoiu ja hariduse ja majutuse ja kõige selle kohta on olemas ja siis see aruanne kiidetakse heas, see protsess on väga läbipaistev, väga detailne ja see ei ole liikmesriigi ametlik arusaam sellest, kuidas asjad on, vaid see on tõesti nende inimeste kokku pandud informatsioon, kes sellest midagi teavad. meil on võimalik ka liikmesriikide vastu midagi ette võtta, kui näiteks vihakõnega tegeletakse, kui see on suur probleem. meil on viis aastat pärast Lissaboni lepingut on meil võimalik menetlusi ala, algatada. loomulikult kõik diskrimineerimise valdkonnad ei ole kaetud, aga rassism näiteks on. sugudevahelise võrdsuse küsimus, kui meil on konkreetsed juhtumid ja ma pean ütlema, et neid on tulemas veel rohkem. kerjamine, vaba liikumine, kui peredel oleks mingid muud võimalused ellujäämiseks, siis nad ei oleks kodust lahkunud ja rännanud ükskõik kuhu mujale Lääne-Euroopasse, et hakata kerjama, selleks et ellu, ellu jääda. ma ütlen teile, te peate mõistma, et komisjon saab funktsioneerida ainult selles raamistikus, mille leping meile on andnud ja meie pädevuste piirides ma ei saa kerjamise vastu midagi ette võtta, see on minu pädevuse piiridest väljaspool, aga kui liikmesriigis on kriminaalõigus, mis seda reguleerib, siis liikmesriik saab seda teha. kui liikmesriigid sellele ka mõtlevad, siis tegutsetud ei ole piisavalt. meie püüame Roomast siit aidata integreerida nii et nad saavad oma vaba liikumise õigust kasutada. võib-olla selleks, et tööle minna, võib-olla selleks, et õppima asuda. aga mitte, võib-olla see eesmärk ei pea olema kerjamine. aga kuna nad on Euroopa Liidu kodanikud, nad väärivad seda, et nad võivad võidelda enda võrdse kohtlemise eest siin on ka oluline, et nende võimalused oleks võrdsed kõigi teistega, aitäh. Uh, suur tänu, äh, väga palju infoga ja samuti emotsionaalne ettekanne teie poolt, äh, küsimused liikmetelt samuti. head kolleegid, selle debati hommik, äh, alguses oli ainult kolm liiget kohal ja ma olin väga mures, et me ei saa hoogu üles, aga nüüd aja jooksul on liikmeid juurde tulnud ja väga emotsionaalne debatt leidis aset ja mina olen äh, ka oma esimehe kogemuse jooksul äh, äh, näinud seda, et esimest korda on mõlema Rooma kogukonna esindajad olemas ja, ja räägivad oma vaatepunkte. väga tore, oleme heades kätes, tundub, aga me peame need asjad ikka ja jälle uuesti üle rääkima, sellepärast et äh, Äh, liikmed viitasid sellele, et äh, neid tegevusi seiratakse ja meie komisjon on väga hästi tuntud äh, selle poolest, et me tõesti roomade strateegia detailidesse alati laskume, väga hea debatt oli ja me peame nende teemadega tegelema edasi. suur tänu teile ja me läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi, suur aitäh veel kord kolleegidele debati eest! head kolleegid, jõuame päevakorrapunkti kolmteist juurde, Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus. Äh, Aleksis Kostil on direktori kandidaat, kes on haldusnõukogu nimetanud äh, praegu sellele ametikohale. Äh, väga hea meel on öelda teile tere tulemast Aleksis Koostil äh, üheksateistkümnendal kuni üheteistkümnenda, üheksa kuni üheteistkümnenda septembril nõukogu äh, oma koosolekul teid äh, kandidaadiks esitas. Äh, vastavalt Euroopa narkomaanide, narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse põhikirjale on teie kandidaadiks nimetamise järel teil kohustus ilmuda Euroopa Parlamendi eest ja vastata küsimustele kõigepealt annaksin äh, sõna teile, härra Kostiil, siis äh, meie libe koordinaatoritele ja siis liikmetele, kes tahavad midagi öelda või küsimusi esitada. Äh, teil on sõna, kui kaua te soovitate, soovite sõna võtta? kusagil seitse-kaheksa minutit. suur aitäh teile, esimees, härra esimees, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin teid tänada, teid selle lahke kutse eest siia ja et andsite võimaluse uue EMCDA Äh, kandidaadina sõna võtta. ma tahaksin ka tänada teid selle eest, et te seirekeskuse töösse olete pühendunud, huvitute sellest ning loomulikult on meie agentuuri jaoks vajalik ka jätkusuutlik eelarve see nädal on väga tähtis nädal Lissabonis, kaks narkootikumide teemalist suurt konverentsi on aset leidmast. kõige suurem on esimene Euroopa sõltuvus teemaline konverents Äh, tähistame kahekümnendat äh, aastapäeva äh, meie agentuuri tööst, kui hakkasime nende küsimusega tegelema. kolm suurt väljakutset seisab meie agentuuri ees. esiteks, see on narkomaania levik. teiseks, institutsionaalsed kontekstide muutused ning kolmandaks, organisatsiooni enda muutumine esiteks siis äh, narkootikumide äh, levimise küsimus äh, on see, et narkootikumid kui teema on muutunud keerukamaks, see on organiseeritud kuritegevuse kätes tööriistaks, eriti just erinevad psühhoaktiivsed ained see ohustab meie turvalisust ja julgeolekut, internet on mänginud viimase kahekümne aasta jooksul väga tähtsat rolli ning see on levitamas praegu informatsiooni, kuidas neid tooteid, kuidas neid äh, aineid toota, levitada, müüa, aga see annab ka meile kanali, et tegeleda ennetustegevusega. rääkides äh, julgeolekust, siis äh, loomulikult väga tugevad väljakutsed on tervishoiule Äh, kogu Euroopas äh, ohud on äh, loomulikult levivad haigused, üledoosi sureb Euroopas iga päev mitmeid inimesi. väga suured vastused on ka liikmesriikidelt nendele väljakutsetele, erinevaid teraapiavõimalusi on pakutud metadooni asendusravil oli kümme aastat tagasi ainult mõned kümned tuhanded inimesed, nüüd aga seitsesada viiskümmend tuhat üle Euroopa. Euroopa Liidu liikmesriikide toetus on olnud väga oluline, Euroopa erinevatele strateegiatele on olnud väga tugev toetus ja paljudele riikidele ning paljudele kodanikele on olnud see number üks prioriteediks edasi liigume edasi teise punkti juurde ehk institutsionaalne äh, kontekst, tahaksin juhtida teie tähelepanu esiteks sellele, et jätkub äh, nõukogu otsuse äh, raamistiku arutamine psühhoaktiivsete uute ainete üle. see on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks sellepärast, et sinna on kaasatud varajase ennetuse süsteem mis on unikaalne regionaalne süsteem eh, kogu maailmas, teist sellist pole ja meie agentuur ning Euroopa Liit on siin juhtrollis ning eh, rahvusvaheliseks musternäidiseks. aga teine aspekt, mis on ka väga oluline, on riskihinnangud. samuti on olukord tervikuna Euroopa Liidus muutunud ning Euroopa Liidul on suur surve eh, kodaniku jaoks rohkem ära teha. samal ajal öeldakse meile nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi tasandil, et me peame tegema ära rohkem, aga vähemate vahenditega. kolmas eh, on organisatsiooni ees seisev väljakutse. praegu on meie agentuuri jätkusuutlikkus eh, ohustatud ja meie töö oma samuti. kaks tuhat neliteist eh, kuni kaks tuhat kaheksateist aastani oleme kaotanud kümme protsenti oma töötajatest, ka eelarvet on oluliselt vähendatud, samal ajal aga on teabenõudeid meie suunas tulemas rohkem, me oleme teatud valdkondades hakanud rohkem tööd tegema, aga meil on vaja ka uusi pädevusi ja uusi teadmisi. tegemist on väga tõhusa mudeliga, väga palju on välishinnanguid, mis on seda kinnitanud, aga meie töömudel on praegu surve all ja ohustatud ning me peame kohanema. seetõttu olen ma meie haldusnõukogule öelnud nädal aega tagasi, et järgmise aasta detsembriks on meil vaja eh, horisont kaks tuhat kahekümne viie eh, visiooni. esiteks meie kliendid, teiseks eh, teenused ja kolmandaks ressursid selliste raskuskesetega. me soovitame haldusnõukogus äh, töö ümber korraldada kolmele kliendile, kes on võrdsed. Euroopa Liidu institutsioonid, äh, liikmesriikide äh, vastavad ametid ning professionaalid, asjatundjad erinevates riikides. me peame teabeasutuselt liikuma edasi teenusepakkujaks, ma ei taha küll agentuuri mandaati muuta, aga infovahetus on viimase kahekümne aasta jooksul oluliselt muutunud, mis tähendab, et ma tahaksin, et need teenused oleksid proaktiivsed, oleksid äh, kliendile suunatumad, tahaksin pakkuda ka võimalusi strateegilisemaid analüüse läbi viia, eriti just äh, institutsioonidele ning liikmesriikidele suunatud ning ma tahaksin kindlasti nõudluse ja pakkumise hoida tasakaalus. see kõik on meie organisatsiooni selgrooks. ning arvestades ka Euroopa Liidu tegevuste välisdimensiooni, mis on ka narkootikumide vallas väga tähtis, kolmas strateegia element, ressursid, on valdkond, kus Euroopa Parlament ning just libekomisjon, keda ma tahan veel kord tänada, on alati väga tugevalt meie agentuuri toetanud. seal hulgas ka eh, tõstnud meie eelarvet eh, järgmiseks aastaks. Eh, direktor härra Kõõts ütles, et viimast korda räägime me selle komisjoni ees nendest teemadest, kahjuks peab aga ütlema, et ma jätkan täpselt samal teemal, jätkan tema tööga ning tihedas koostöös. see kõik tähendab Äh, optimeerimist ja räägin endise direktori tööst selles vallas, aga äh, meil äh, on ikkagi piirid, kui kaugele me saame minna. teeme koostööd teiste agentuuridega, Europoli ja teistega rahvusvaheliste partneritega ning ma pööran eriti tähelepanu koostööle Reitoks võrgustiku ning liikmesriikidega. tahaksin kutsuda üles teid ja paluda Euroopa Parlamendi liikmete toetust tagamaks et äh, need vahendid, mis liikmesriikide tasandil äh, on kättesaadavad, oleksid ka jätkusuutlikud. mõnede liikmesriikide ees on väga suured väljakutsed selles vallas. ja ma tean, et praegu on aeg, kus äh, riigieelarveid kärbitakse, teha aga on vaja ära teha palju. me ei saa ka oma tööga jätkata, kui liikmesriigid ei oma piisavalt raha, et süsteemi arendada lõpetuseks, mis on kaalul ja mis Euroopa Parlamendi jaoks see pakkumine tähendab. kolm peamist tegevust on lisaks kogu koostööle, mis praegu juba olemas on, libe ja teiste komisjonidega. esiteks, veebruaris selleks, et valmistada ette pikaajaline strateegia äh, kolme äh, klienditüübi kohta, siis me tuleme teie ette tagasi, et pidada konsultatsiooni Äh, nende teenuste osas, mida te tahaksite meie poolt saada, tahaksin rõhutada, et viimase kahe aasta jooksul on agentuure kutsutud esinema ning ta on panustanud äh, rohkem kui aastate jooksul varem. Äh, me oleme panustanud hoolega ka teie komisjoni töösse, nii et suur aitäh kutsumast ja meie nõu küsimast. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on uus algatus veel analüüsida äh, tulevikuvaatet, äh, me peame vaatama tulevikku ja me mitte ainult ei tohiks võib-olla ennustada, vaid me peaksime äh, analüüsima ja mõtlema, milline narkootikumidega seotud teemade ring saab olema tulevikus. meie oluline prioriteet on samas hoida meie agentuuri töö neutraalsust ja sõltumatust me tahame äh, toetada Euroopa narkootikumide ja narkomaanilise eelkeskuse tööd ning äh, teha tööd selles suunas, et Euroopa oleks äh, tervem ja ma olen kindel, et meie agentuur saab pakkuda veel rohkem lisandväärtust, kui me saame paremini aru, millised on meie võtme sidusrühmade huvid ja vajadused Euroopa Parlamendi ning meie agentuuri vaheline koostööd, eriti kuna oleme priviligeeritud suhetes libe komisjoniga, on väga hea näide sellisest lisandväärtusest. Te võite minule loota, ma teen kõik selleks, et tugevdada meie koostööd ning seista selle eest, et need teenused, mida meie agentuur pakub, muudavad teie tööd ja osutuvad oluliseks. suur tänu! suur aitäh! ja nagu te äh, näete, siis äh, aplausiga tänati teid selle ettekande eest, äh, läheme kohe Rahvapartei kõneleja juurde ning härra Booni võtab sõna, kes on ka psühhoaktiivsete ainete raportööriks, olge hea. suur tänu. mul on väga hea meel, et meil on võimalus küsida küsimusi EMCDDA on väga oluline Euroopa Liidu agentuur. selle roll äh, narkootikumidega seotud teemade üle äh, järelevalvet äh, teostada ning ka teaduslikud süvateadmised on leidnud tunnistust agentuuri eksisteerimise ajal olen olnud kontaktis Wolfgang Götziga, senise direktoriga, sellepärast et äh, minu juhtida on raporti koostamine psühhoaktiivsete ainete üle. Äh, meie koostöö on olnud väga viljakas ja ma loodan, et ka uue direktoriga saame töötada tõhusalt ja viljakalt. suur aitäh teile ettekande eest ja suur aitäh ka selle teabe eest, mida teie olete esitanud äh, Äh, pikaajalise strateegia kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis äh, jaoks, meil on seda vaja nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. riigid peavad teadma, et selline strateegia on olemas ning koostöö agentuuri ja liikmesriikide vahel ilmselt muutub tihedamaks tuues kaasa tegelikult positiivseid järelmeid äh, sellesse väga äh, kurba valdkonda, sõltuvus äh, narkootikumidega seotud teemad. et suur aitäh teile veel kord selle informatsiooni eest, mul on kaks küsimust. kuna olen uute psühhoaktiivsete ainete määruse raporti autor, siis me kõik ju saame aru, et tegemist on tähtsa teemaga kas te saaksite valgutada, mis on selles val-, valgustada, mis on uued trendid selles valdkonnas? Äh, käesoleva aasta suvel oli Poolas väga suur äh, mürgistuste laine, äh, väga paljud inimesed hukkusid või sattusid haiglasse seetõttu, nii et kuidas teie näete neid uusi trende? teine küsimus on seotud ÜRO agentuuridega mida te arvate, äh, kuidas on vaja üleilmsete narkootikumide poliitikat kohandada, äh, konverents korraldatakse ja Euroopa peaks selleks valmistuma oma seisukohtade ettevalmistamisega ning olema aruteludes väga aktiivne. nii et mis on teie ettepanekud selles osas, aitäh? And... aitäh, härra Booni, ütleb esimees ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Birgit Sippel, palun. suur tänu teile, esimees. natuke narkootikumide teemaga puutume me kokku väga äh, paljutahuliselt, tegemist on aga tõsise teemaga, võiks äh, öelda, et äh, tundub, et narkootikumidest vajaka ei jää meil on legaalsed narkootikumid ühest küljest, sigaretid ja alkohol teisest küljest äh, on meil pehmete ja kõvade narkootikumide äh, jaotus äh, hašišist kuni heroiinini, eraldi sünteetilised narkootikumid, mis on toonud veelgi raskemad tagajärjed kaasa kui vanad traditsioonilised narkootikumid, edasi mängusõltuvus ja ravimisõltuvus ning millises selles, nendes valdkondades tundub teile järgnevate aastate jooksul, et on vaja raskuskese seada, nii nagu härra Poonigi küsis? ja ma ei räägi siin mitte ainult sellest, mis jah, ka kahjuks alati rolli mängib, nimelt äh, kus äh, on just äh, kriminaalid tegutsemas, sest et need on kullaaugud, need valdkonnad, kas on võimalus äh, nimetada ära narkootikumide tarbimise juurpõhjused ning kas on äh, meditsiinilisi või psühholoogilisi aluseid ja võimalusi, kuidas äh, inimesed, kes on juba narkootikumidega tutvust teinud, sellest sõltuvusest siiski lahti saavad, sest narkootikumidest võõrutamine ja, või ähm, Äh, võõrutamine ei ole mitte ainult füüsiliselt raske, vaid ka seetõttu, et inimesi, kes on narkosõltuvuses, neid ei nähta mitte haigete inimestena, vaid äh, nõrkadena ja seetõttu on ühiskonna poolt juba kogu äh, võõrutus üsna raskeks tehtud. kogu see küsimuste kompleks on omavahel seotud aga veel kord küsimus, kus te näete oma agentuuri jaoks raskuskeset järgnevate aastate jooksul oma tegevustes ning millised teised organisatsioonid võiksid teiega teha tähtsat koostööd? suur tänu, kaks liiget on veel sõna soovinud, ütleb esimees. kõigepealt Toomas Tšidovski. <clears throat> suur tänu, Claude, mulle sõna andmast Äh, suur aitäh, et äh, tulite meie komisjoni ette ning suur aitäh, et alustasite öeldes, et te tahate jätkata Wolfgang Götze äh, tehtud tööd. sest tegemist on olnud narkovõitluse suure persooniga ja kui te tahate tõesti tema eelnevat tööd jätkata, siis te võite saada äh, ennetuse ja võitluse sümboliks järgneva, järgnevate aastate jooksul. lugesin teie kohta tausta, teade, teavet valmistasin ette tänaseks kohtumiseks, selleks, et teada, kes siis täna siin rääkima hakkab. ja teil on väga hea reputatsioon. aga nüüd konkreetsed küsimused. Michal Boni juba nimetas uusi trende mina olin suvel Maltal ja mind üllatas, kui paljud inimesed tulid minu juurde tänaval ja pakkusid mulle müüa eh, igasuguseid eh, vaba aja narkootikume eh, ja tundub, et see trend ei kao kusagile. ma töötasin teoloogia teaduskonnas ja kahe tuhande teisel, kahe tuhande kolmandal aastal äh, olles sotsiaaltöösse kaasatud, äh, äh, tegelikult tundus, et narkootikumide kasutamine väheneb, aga seda tendentsi on alahinnatud ja eriti noorte inimeste hulgas on narkootikumide tarbimine aina tõusuteel Euroopas ja seetõttu arvan ma, et äh, see strateegia peaks äh, kestma aastani kaks tuhat kolmkümmend, järgmised viisteist aastat, nii et äh, liikmesriigid teaksid, kuhu nad on teel, sellepärast et see sektor on muutnud viim-, viimaste aastate jooksul, viis aastat tagasi rääkisime me näiteks sünteetiliste narkootikumide smuugeldamisest Saksamaale Tšehhi Vabariigist, aga nüüd uued sünteetilised ained. mitte ainult metamfetamiin äh, alusel toodetud, vaid uued sünteetilised narkootikumid, mis äh, pidevalt arenevad. meie peame oma õigusandluse samamoodi ajakohastama nende äh, trendidega, sellepärast et need ained ei ole mitte alati keelustatud Eh, teine küsimus, eh, mille tahan esitada. Eh, te juba ütlesite, et narkootikumide müümine on teistsugune, neid ei müüda enam alati tänaval, vaid internetis. minu üheteistaastane poeg rääkis mulle, et lapsed koolis arutavad, kust kohast marihuanale ligi pääseb ja seetõttu tahaksin ma küsida, kas te olete kanepi legaliseerimise poolt? sest me teame, et see võib olla narkootikumide kasutamise algpunktiks väga paljude jaoks. ja edasi tahaksin veel küsida mis te arvate narkootikumide müügi kohta internetis, see tendents igal juhul on kasvuteel ja viimane asi, mida ma veel tahtsin küsida, on nimelt, kas teil on plaanis äh, moderniseerida oma agentuuri? Äh, kuidas te suhtestute avalikkusega? kui ma käisin Portugalis, siis oli juttu sellest, et ehk peaks olema nähtavam meedias ja sotsiaalvõrgustikes, sellepärast et tundub, et praegu on informatsioon teie tegevuse kohta äh, puudulik, vabandan, Claude, et rääkisin nii pikalt, aga äh, nagu te teate, siis ma ei ole oma kõneaega alati ära kasutanud ja rände teemal ma ka nii väga sõna ei võtnud, aga praegu see teema äh, puhul on tegemist tähtsa teemaga mõned äh, kolleegid ei räägi pikalt, teised jälle räägivad ja seetõttu andsingi teile pikemalt sõna. nüüd äh, Carlos, Carlos ja siis on sõna palunud ka Anna, tema saab sõna viimasena, aga nüüd äh, ma sulgen sõnasaajate nimekirja ja palun, Carlos. suur tänu, ma ei tahagi tegelikult küsimusi esitada, pigem tervitada meie tänast külalist ja soovida talle tema töös edu. ma olen kuulnud, et äh, teie praegune direktor on suurepärane, et te teete suurepärast tööd ja et agentuur on väga heas seisus. kuulasin ära teie ettekande ja ma nõustun teiega, võttes arvesse seda, millised on teie teadmised ja kogemus, siis te kahtlemata teate, millest te räägite mul on väga hea meel selle üle, et te rääkisite et te rääkisite nendest lisandunud narkootikumidest ja terviseprobleemidest, mida need on põhjustanud. mul on väga hea meel ka selle üle, et te rääkisite, kui levinud on narkomaania, te rääkisite internetist ja sünteetilistest uutest narkootikumidest, mida ennekõike tarvitavad noored te ei püüdnud äh, probleemi kalevi alla panna, te tunnistasite, et probleem on eelarves. tööhõivekomisjon on teie agentuuri töötanud, äh, vabandust, libekomisjon on teie raportit ja teie tööd toetanud, me teeme seda ka edaspidi me saame aru, milline on Euroopa Liidu üldine poliitika ja milline on komisjoni poliitika agentuuride suhtes aga mõnikord on nii, et kui me mõtleme mõnele, mõnele väikesele agentuurile, siis äh, reeglite pime järgimine agentuuride protsendi kahandamiseks äh, võib tuua kaasa väga palju kahju, sest mõned agentuurid on väga tõhusad, näiteks teie oma. nii et äh, mitte ainult mina kui parlamendiliige, vaid ka mina kui portugaallane soovin teile edu ja soov, ja pakun teile ka oma abi selles, milleks te võiksite seda vajada. suur tänu nende lahkete sõnade eest ja viimasena saab sõna Anna Komes. suur tänu, ka mina olen Portugalist ja minu küsimus on selle kohta, et kas teie mitte selle vaatluskeskusena, Äh, tähendab, kas teile tundub, et liikmesriikidel on piisavalt vahendeid, mitte kas vaatluskeskusel neid on, vaid kas liikmesriikidel on piisavalt vahendeid narkomaaniaga võitlemiseks? ükskõik, kas me räägime tavanarkootikumidest või uutest sünteetilistest narkootikumidest. sellises riigis nagu Portugal, äh, kuidas seal on? kas teile tundub, et teie jõupingutused on äh, vilja kandmas? kas raha on piisavalt? või on tegelikult vastupidi ja probleemid on muutunud suuremaks? praegu räägivad liikmesriigid välispiiri tugevdamisest ja seda ka sellisel moel, et kahjustatakse rahvusvahelist abi vajavate isikute õigusi kas nad teevad seda, mida nad peaksid tegema, kas nad kaitsevad välispiiri narkomuulade vastu? aitäh, Anna, huvitavad küsimused ja huvitavad märkused. nüüd annan ma sõna härra Kuustelile, kuid mitte rohkem kui viieks või kuueks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees. ma vastan küsimustele ükshaaval, aga teen seda väga kiiresti. härra Boni, kõigepealt eh, suur tänu teile. minu vastus jaguneb kahte ossa. mis puudutab uusi trende, siis eelmisel aastal eh, registreeriti sada üks eh, uut, uut ainet, mis tähendab keskmiselt kaks ainet nädalas ja see trend on jätkumas. eelmisel nädalal paluti meie agentuuril Äh, läbi viia riskianalüüs uute ainete kohta ning kaheteist nädala pärast tulevad selle tulemused. teine küsimus äh, puudutas Ungast. meie töö ei ole poliitikat ise luua, vaid jälgida seda, äh, selle täitmist, aga kui ma kolleegidega nõu pida-, peaksin, siis ilmselt nad ütleksid, et tähtis on see, et Euroopa Liit käituks ühtselt ma tean, et komisjon väga aktiivselt äh, koostöös eesistujama, äh, koostöös erinevate eesistujariikidega püüab seda probleemi lahendada. kindlasti soovime me seda, et äh, tulevane poliitika mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal põhineks rohkem tõenditel ning meie agentuur aitab neid tõendeid koguda meil on erinevaid projekte näiteks äh, Ladina-Ameerikas ja Kesk-Aasias, äh, kus me aitame neid äh, tõendeid siis koguda. ja lõpuks väga oluline ja ka väga tähtis on see, et Euroopa Liit käituks ühtselt, nagu ma ütlesin, ja et Euroopa Liidu tasa, Euroopa Liidu lähenemisviis oleks tasakaalustatum. sama probleem puudutab mitmeid riike ja mitmeid regioone ja seetõttu tuleks tasakaalustatud lähenemisele pöörata veelgi rohkem tähelepanu. proua Sipel, tema küsimustele vastaksin järgmist. kui me mõtleme tulevikule, siis loomulikult ei oska ma seda täpselt ennustada. ja sellepärast leiangi, et vajalik on pros-, selline analüüs, kus vaadatakse, mis võib aastani kaks tuhat kakskümmend viis juhtuda, võib-olla isegi aastani kaks tuhat kolmkümmend ma tahaksin toetada ja arendada ka parimate tavade alase info jagamist. meil on praegu olemas väga hea portaal, aga mulle tundub, et sellest üksi ei piisa infovahetuseks. me oleme alustanud koostööprojekti Lääne-Balkani riikidega selleks, et, selleks, et kõik saaksid paremini aru, mismoodi seda portaali kasutada. ja kui me nüüd räägime väljaõppest, siis vastaksin parlamendiliikmele, et praegu teeme me koostööd, meilt küsiti, kellega me teeme koostööd. koostööd teeme teiste peadirektoraatide, agentuuride ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. rõhutaksin ühte algatust, mida me hiljuti alustasime, see on koostööprojekt Euroopa Nõukoguga, mille käigus me hindame, millised õiguslikud tõkked praegu seisavad äh, Äh, narkomaania vastasel võitlusel. mitmetes riikides ja regioonides on praegu selliseid tõkkeid, mis tegelikult äh, takistavad äh, vastavate raviprogrammide kasutusele võtmist. edasi, rääkides uutest trendidest, nõustun ma sellega, et ähm, narkootikumide kuvand on keeruline ja üks põhjus, miks neid küsimusi on raske hinnata, on selles, et kui te näiteks tahate teada, milline olukord valitseb uute psühhotroopsete ainete alal, siis eh, standardnäitajate abil tegelikult ei ole võimalik seda olukorda adekvaatselt mõõta. me töötame nende teemadega, need teemad tulevad ka meie järgmisele konverentsile, nagu ma ütlesin novembris toimub meil ühepäevane üritus, kuhu tuleb rohkem kui nelikümmend viis siseriiklikku vaatluskeskust ja seal me arutame ka sooküsimusi, et näha, kas äh, sugudevaheline jaotus on samasugune nagu enne. praegu on mitmes äh, riigis ka selline uus trend, et äh, väga eakad mehed, sellised, kes hakkavad juba pensionile minema, kannatavad tõsiste terviseprobleemide all, mis on seotud narkootikumidega ja me peame sellega tegelema. siis äh, küsiti internetiagentuuri moderniseerimise kohta. mis puudutab äh, moderniseerimist, siis tegelikult me oleme seda juba alustanud ja hea, et te seda toetate, aga praegu me ei vii läbi hulgimüügi ennetamise kampaaniaid me oleme teinud koostööd Europoliga, Europolil on üks äh, nii-öelda veebipõhine uus üksus ja paljud äh, inimesed rääkisid äh, kampaaniast, mida nimetatakse interneti snapshoti kampaaniaks. ja meile heidetakse tihti ette, et me suudame küll tuvastada uusi müügikohti, aga me ei suuda neid kinni panna, selleks ei ole meil ka mandaati võib-olla me saaksime leida uut sünergiat Europoliga, eriti siis, kui me räägime ähm, terrorismiohust. ja lõpuks tahaksin tänada härra Koelot äh, ja tegelikult äh, ka proua Komesit ja teisi libeliikmeid ja öelda, et me ei hinda liikmesriikide poliitikat, aga Portugalil on suur eelis teiste liikmesriikide ees, sest nad on ennast ise hinnanud. Portugalil on põhjalik äh, strateegiate hindamise mehhanism ja esialgsed tulemused on positiivsed. ma tean, et Kodanikuvabaduste komisjonil on selles samuti suur osa ning et viimase kahekümne aasta edusammud äh, Portugalis on väga olulised, eriti mis puudutab äh, kohtusüsteemi tööd meil on Euroopa Liidu Tervisekeskus, mis ei ole Euroopa Liidu agentuur, kuid milles liikmesriigid aktiivselt äh, osalevad ja meiegi teeme nendega koostööd. see on minu poolt kõik, suur tänu, härra esimees! suur tänu ka teile, härra Kuustil! ja ma olen kindel, et liikmed nõustuvad äh, minuga, kui ma ütlen, et teie ettekanne oli väga põhjalik. ning vastavalt viieteistkümnenda juuli kirjale oleme me siis nüüd sellele, selle küsimuse võtnud arutada, me täname härra Kuustiili ja kõiki teisi. aga meie läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks ning taas äh, kuulame me komisjoni ettekannet ja vahetame seejärel mõtteid. tegemist on väga olulise teemaga, mis on antud meie komisjonile vastavalt kodukorrapunktile viiskümmend neli härra Boni on meie raportöör, arvamuse koostaja ja ma palun seetõttu härra Bonil kõigepealt seda küsimust käsitleda. nagu juba ütlesin, on tegemist väga olulise küsimusega Te mõistate, et digitaalne ühisturg või digitaalne ühtne turg on äärmiselt oluline ja eriti oluline on see sellepärast, et me arutame korraga tarbijaõigusi ning ka õigust ähm, andmekaitsele. kahjuks ei ole meil selle tähtsa teema arutamiseks eriti palju aega, seetõttu annan ma härra Boonile kohe sõna, sest meil on ainult kakskümmend minutit jäänud hääletuseni ja selleks ajaks peame me selle punkti suutma läbi võtta. seetõttu palun teil käituda distsiplineeritult ma annan sõna hiljem ka Euroopa Komisjoni esindajale, kuid kõigepealt, ähm, kõigepealt siiski härra Boonile, kes on arvamuse koostaja, pärast teda saavad sõna variraportöörid ja seejärel ka komisjoni esindaja. ma palun kolleegidel ähm, teha oma sõnavõttudes lühidalt ja see ei kajasta loomulikult seda, et see teema ei oleks tähtis, aga aega on meil vähe ja nüüd saab sõna härra Booni suur tänu, lugupeetud härra esimees. me oleme kohustatud äh, tegelema selliste teemadega nagu andmekaitse ja põhiõigused, küberturvalisus, kriminaalõigus, õiguskaitse, terrorism ja lastepornograafia. ja arvamus äh, käsitleb samuti neid teemasid minu meelest on väga oluline, et me saadaksime kodanikuvabaduste komisjonist välja selge sõnumi. sõnumi, mis ütleb, et digitaalse ühtse turu strateegial välja töötatud lahendused peavad olema kooskõlas andmekaitsealase õigusloomega. kuid teisest küljest tuleb ka aru saada, et me vajame mingit tasakaalu on vaja tasakaalu andmekaitse vahel, mis on põhiõigus, ja ettevõtlusvabaduse või ettevõtluse arendamise vahel. kui ettevõtlus võtab arvesse andmekaitsereegleid, eriti mis puudutab isikuandmete kaitset. kui ma vaatan seda strateegiat, siis minu meelest on siin mitu võtmetähtsusega küsimust. kõigepealt, kuidas tagada turvalisus internetis siin ma esitan küsimuse, aga arvamuses lõppkokkuvõttes peaksid olema vastused äh, ja ettepanekuid, milliseid meetmeid kasutada, kuidas saavutada tasakaal turvalisuse ja küberkuritegevusega võitlemise vahel ning ebaseadusliku internetisisuga võitlemise vahel, kuidas tagada ähm, vabadus, õigus saada infot ja sõnavabadus. teiseks on meil vaja käsitleda andmepõhise majanduse küsimusi ja selliseid elemente, mis on olulised nimetatud tasakaalu saavutamiseks. me peame ju aru saama, et et meil on siin mitmeid internetiga seotud küsimusi ja uusi lahendusi, näiteks e-tervis ja teised sellised küsimused ning nendega seondub alati küsimus, kellele andmed kuuluvad ja kuidas me isikuandmete kaitse probleemi lahendame ilma, et me läheksime vastuollu andmepõhise majandusega, aga nii, et me samas toetaksime andmekaitset, on meil vaja kaitsta andmepõhist majandust ja seda me olemegi teinud. siis, kui libe ja ITRE komisjon omavahel mõtteid vahetasid äh, AISA kahe asjus, äh, siis me juba rääkisime neist teemadest. kui me räägime sellest, mismoodi andmekaitsereeglid esitavad väljakutseid ettevõtlussektorile, siis lähiaastatel tuleb kindlasti palju uusi lahendusi seoses eraelukaitse ja andmekaitsega ning me peame nendesse lahendustesse suhtuma avatult. kolmandaks, süsteemide koostalitusvõime. me peame me peame ka sellele mõtlema eh, kõikide projektide puhul. neljas küsimuste ring on seotud eh, avaliku halduse ja avalike teenusepakkujatega e. E-valitsus e, e-demokraatia, ühelt, ühest küljest tuleb jällegi mõelda isikuandmete kaitsele, aga teisest küljest tuleb anda inimestele ka võimalus uutmoodi osalemiseks ja uutmoodi aktiivsuseks ja need uued otsuste tegemise protsessid peavad olema läbipaistvamad. ning viimane punkt on seotud meie koostööga, mis toimub meie ja kolmandate riikide vahel. ma olen neid küsimusi analüüsinud. ma arvan, et ühe nädala pärast olen valmis teile esitama ka arvamuseelnõu. selleks pean ma kõigepealt täitma mõned äh, mõned eeldused, ma korraldan koosoleku variraportööridega ja ma arvan, et ainult koostöös suudame me ette valmistada hea arvamuse, mis aitab meil digitaalse ühtse turu aruande valmis kirjutada. Te teate, et äh, kui me oleme arvamuseelnõu valmis saanud, siis tuleb see esitada üheksateistkümnendaks oktoobriks. muudatusettepanekute tähtaeg äh, on kahekümne kuues oktoober ja hääletus peaks toimuma esimesel detsembril. Te ilmselt teate, et äh, et Kaja Kallas ja üks IMCO komitee, äh, komisjoni liige esitavad äh, oma seisukohad samuti täna. ja sellest on äh, meil selle vestluse jätkamisel kindlasti palju kasu. suur tänu, härra Boni, tegemist on esimese aruteluga. minul on see tekst ka olemas, kõigil ilmselt mitte aga nüüd annan ma sõna variraportööridele, et nad saaksid härra äh, Boni sõnavõttu kommenteerida. no they are not there, but Miss Kaufmann asked if she could direct. Oh sorry, I am Sylvie Von. Sylvie Von, vabandust, ma olen Sylvie Von kõigepealt. vabandust. Uh, thank you, Claude. suur tänu, Claude. ma pean kõigepealt äh, härra Paul käest vabandust paluma Eh, tema eest vabandust paluma, ta on praegu välismaal, kuigi ta on variraportöör ja seetõttu pean mina siis täna tema sõnavõtu ja seetõttu küsisin ma sõna. Eh, tema nimel tahaksin ma öelda seda, et eh, meie fraktsioon jääb ootama koostööd härra Booni ja teiste variraportööridega, sest tegemist on väga olulise arvamusega. me tervitame Euroopa Komisjoni jõupingutusi luua digitaalne ühtne turg nõndanimetatud DSM ja me oleme seisukohal, et äh, digitaalne ühisturg aitab Euroopa muuta innovatiivsemaks, äh, kaasavamaks ja paremini ühendatud äh, ühiskonnaks meil on mitmeid teemasid, alates tervishoiust kuni valitsuseni, meil on äh, mitmeid uusi projekte ja kõik need projektid muudavad seda, mismoodi me maailma näeme või kuidas me asju ajame. me peame olema kindlad, et need muutused aitavad kõiki kodanikke ja edendavad samas Euroopa põhiväärtusi. meil on vaja kaitsta Euroopa kodaniku isikuandmeid ja tema eraelu ning see on meile kõigile väga oluline omab praeguses teatises, mis puudutab digitaalset ühtset turgu, on komisjon öelnud, et andmepõhine majandus on ehitatud uutele tehnoloogiatele, näiteks pilvetehnoloogiale ja internetile ning et selline uus majandus on kõige olulisem osa meie majanduskasvust ja konkurentsivõimet, võimest lähiaastatel. komisjon on välja tulnud andmepõhise majanduse algatusega ning rõhutab ka seda, et väga oluline on andmekaitse ja turvalisus internetis. ja ettevõtlusele annavad need, ettevõtlus peab arvestama nende digitaalsete lahendustega juba arendusfaasis ning me peame säilitama ja saavutama kodanike kõrge öö, usalduse nüüd andmekaitsest. me usume ka seda, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata sellele, et täidetud oleks võrdsuse ja diskrimineerimisvastasuse põhimõtted. me toetame proaktiivset lähenemisviisi ja seda, et kõrvaldataks kõik tahtmatud diskrimineerimise ilmi, ilmingud, mis võivad, mille võib endaga kaasa tuua ähm, andmeanalüüsi analüütiline meetod meil on vaja uurida veebipõhist sisu, meil on vaja teha koostööd valitsusasutuste ja teiste sidusrühmadega. härra Pavel ütleb ka seda, et veebipõhiste platvormide tööl on väga oluline osa, aga need äh, üksused ei ole alati kõige sobivamad vahendajad või otsustajad selle üle, milline sisu peaks olema veebis vabalt kättesaadav ja milline blokeeritud või veebist eemaldatud tuleb tegeleda ebaseadusliku sisu küsimustega ja tuleb selgelt eh, määratleda, milline eh, veebipõhine sisu tõepoolest on ebaseaduslik ja mida selle sisuga peaks siis platvormi eh, omanikud tegema. me jääme ootama komisjoni hinnangut, mis peaks tulema sel aastal ja mis puudutab siis platvorme ja online vahendajaid peale selle on digitaalteenuste kasutamisel kindlasti oluline, et kasutajad suudaksid teenusepakkujat usaldada, sest küberkurjategijad muutuvad järjest osavamaks ja see õõnestab tarbijate usaldust ja suurendab ka küberkuritegevuse riski. meil on seega vaja leida sobiv tasakaal ühest küljest turvalisusmeetmete vahel ja teisest küljest äh, äh, põhiõiguste kaitse vahel. ehk siis võidelda piraatlusega ja kaitsta isikuandmeid, aitäh. aitäh, Silvi. ma sain aru, et äh, et fraktsioonid, aga nüüd Marju, suur tänu. kuna mina just tulen variraportööride koosolekult, kus me terve hommikupoolse sessiooni veetsime just neid küsimusi arutades, siis ma leian pärast härra Boni sõnavõttu, et tõepoolest me peaksime tegema variraportööride koosoleku ja seal arutama andmekaitset ja digitaalset ühtset turgu. ma olen veidi mures, kui ma kuulen, et nüüd oleme me juba jõudmas töö lõpuni, detsembris toimub hääletus, aga tegelikult ei ole regulatsiooni veel ju tegelikult läbigi arutatud. meil on mitmeid probleeme, kes on andmete omanik mis on andmete kasutamise legitiimne eesmärk, kes kontrollib platvorme ja nii edasi, need on kõik väga keerulised teemad. Need on palju keerulisemad kui need teemad, millega tegelevad ettevõtjad või tehnoloogia inimesed. Nad ei saa isegi aru, kui keerulised need küsimused on ja seetõttu on seda koosolekut väga ruttu vaja. suur tänu, Marju, ja nüüd saab sõna Paul komisjonist. suur tänu, härra esimees ma õnnitlen teid kõigepealt äh, selle nimel, et te olete selle küsimuse arutada võtnud ja meie komisjonist loomulikult pakume härra Boonile ja ka variraportööridele igakülgset abi, mida nad võivad vajada. lubage mul öelda, et see, mida raportöör rääkis, on suurepärane ülevaade või läbilõige nendest teemadest, mida meil on vaja käsitleda küsimus digitaalmajanduse kohta, ehm, selle kohta, et ühelt poolt digitaalmajandus kogu aeg areneb ja teisest küljest tuleb kaitsta isikute põhivabadusi, see küsimus on väga, väga oluline, sest on vaja leida tasakaal. kui me mõtleme Valge Maja aruandele eraelu kaitse kohta digitaalmajanduse ajastul, siis eh, see toob samuti kõik need teemad päevavalgele kuidas kaitsta isikut diskrimineerimise vastu, kuidas kaitsta eraelu ja nii edasi. meie jaoks Euroopas on ilmselt üks tähtsamaid dokumente Prantsuse riiginõukogu oma, kus äh, samuti räägitakse digitaalmajandusest ja sellega seonduvast problemaatikast, seetõttu jääme me ootama, mida raportöör arvamuses leiab. on selge, et tegelikult ei ole mitte mingit vastuolu äh, isegi mitte näilist vastuolu põhiõiguste kaitse vahel, eriti andmekaitse vahel, e, ja teisest küljest siis e, majanduskasvu vahel, mida me loodame, et endaga kaasa toob e, digitaalse ühtse turu väljaehitamine. vastupidi, siin on sünergia ja see sünergia sünnib sõnast usaldus. me tahame, et inimesed usaldaksid meid, et nad usaldaksid veebi turvalisust, pilveteenuste turvalisust, et nad usaldaksid meid ja et nad usuksid, et andmeid kaitstakse, ka nende isikuandmeid kaitstakse. selline usaldus on hädavajalik eeldus selleks, et digitaalmajandus saaks kasvada, täpselt nii, nagu on vaja usaldada äh, börsil toimuvat selleks, et keegi aktsiaid ostaks. nii et äh, komisjon on lähtunud äh, just nimelt sellistest eeldustest. meie oleme teinud ettepaneku õigusakti vastuvõtmiseks, sest loodame, et see õigusakt aitab tuua Euroopasse majanduskasvu. loomulikult on vaja andmekaitset, aga artiklis üks räägitakse ka isikuandmete vabast liikumisest, free flow of personal data. see algatus, see isikuandmeid puudutav algatus on seotud sellega, et kõik andmed ei ole isikuandmed. vahetatakse ju ka tööstusandmeid ja ettevõtlusalaseid andmeid ning need andmed peavad saama vaba, vabas ringluses olla. sama puudutab ka andmete kaasaskantavust. meil on kaks erinevat süsteemi, üks süsteem on isikuandmete süsteem, sellest räägitakse siin määruses, ja eh, teine äh, nii-öelda andmekogum on tööstusandmed ja ettevõtlusalased andmed, kuidas saavad nemad vahetada pilveteenuse pakkujat, kuidas saab digitaalturul tuua kaasa suurema konkurentsi pilveteenuse pakkujate vahel, nii et tegemist on algatustega, mis üksteist täiendavad, ühest küljest me räägime digitaalse ühtse turu väljaehitamisest ja teisest küljest andmekaitsealgatustest ja need on omavahel seotud selline on siis see üldine filosoofia, mis meie ettepaneku taga on ja me jääme ootama teie koostööd meiega selle raporti alal. aitäh, Paul! ma annaksin nüüd uuesti sõna härra Boonile, et härra Booni saaks seda küsimust lõplikult äh, kommenteerida. suur tänu, suur tänu, et mulle sõna vaadat-, annate, suur tänu kõikide ettepanekute eest. minu meelest on väga oluline aru saada, et siin on kahte tüüpi tegevust. kõigepealt me räägime üldisest andmekaitsemäärusest, nagu komisjoni esindaja ka ütles, ja seetõttu on oluline aru saada, mis seos meil sellega on. aga teisest küljest on meil digitaalse ühtse turu strateegia, mille eesmärgid on olulised sellepärast, et nad aitavad arendada Euroopa majanduskasvu üldiselt ja see on kestlik majanduskasv, mille me siis saavutame. seega siin tehtud ettepanekud on väga head ja varsti siis toimub see variraportööride koosolek ja loodetavasti koostöös variraportööridega me saavutame kiiret edu, mis sellest kiirusest olenemata on ka hea kvaliteediga edu. suur tänu, härra Boni! Te lõpetasite töö kell kuusteist viiskümmend viis ja seetõttu me teeme nüüd mõneminutilise pausi sest ilmselt mõned liikmed alles tulevad siia hääletusele ja kell viis me alustame hääletust, nüüd aga, kui te pole vastu, mõneminutiline paus. mitte just viieminutiline, kaheminutiline paus, nii et palun ärge saalist kaugele minge, aitäh. hääletamine algab kell viis. Colleagues, please take your seats and we'll start. kolleegid, palun võtke istet, alustame hääletusega. aitäh. Colleagues, again, this is all ele-. kolleegid, see hääletamine toimub elektrooniliselt. kas kõikidel ikka on elektroonilise hääletamise kaardid kaasas? kui kellelgi on see maha ununenud, palun andke märku palun võtke istu-, istet, kuus lühikest lihtsat äh, hääletust, teeme selle ära elektrooniliselt, tundub, et see toimib hästi. ma ei saa kuidagi sellele äh, ennast tagasi hoida, Kaspar Albrecht. noorim inimene, kes äh, liitus meiega, ma ei tea, kas see on hea mõte, ma ei tea, kas teised üldse saavad aru, millest ma räägin L. libes on hääletusel osalemas pisikene inimene, ma ei tea, millised reeglid selles olukorras kehtivad. aga ta on igal juhul väga oodatud ja tervitatud siin meie keskel. alustame hääletamisega. esimene hääletus, rakendusotsus raportöör on Mihhail Boni. ootame veel siin aseesimehe ära. hääletus on avatud. muudatusettepanekuid ei ole tehtud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. teine hääletus ma ütlesin, see hääletus tuleb lihtne. kas kõik on hästi? esimees, mul on elektroonilise hääletuse kaardiga <clears throat> probleem, ma ei tea, kas ma panin oma krediitkaardi siia masinasse või mis juhtunud on. ei, kaart on õige, aga see ei tööta. krediitkaart, kas sa tahad väita, et sa panid krediitkaardi sinna sisse? ei, see oli ainult nali aga see õige kaart ei tööta. kas ma võin hääletamiseks kätt tõsta? mu kaart ei tööta. proovime, kui see ei tööta, siis ma tõstan kätt. aitäh, et te arvestate sellega. kas on veel keegi, kes on oma kaardi maha unustanud või kelle kaart ei toimi? seega teine hääletus, rakendusotsus, kus raportöör on Theresa Jimenez Brasil Barrio. hääletus on avatud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne raportöörile! ja sama raportööri teine rakendusotsus. hääletamine on alanud. ja nüüd on hääletamine lõppenud. ka see on vastu võetud. palju õnne. nüüd tuleme tagasi raportöör Mihhail Pooli juurde, hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. ja viimane. hääletus on alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud. ka see on vastu võetud veel üks küsimus suulise vastuse jaoks hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu, kolleegid, et te siin olite, hääletamine on sellega ühele poole saanud kolleegid, läheme nüüd edasi päevakorra kahekümne esimese punkti juures. kes ei soovi edasi koosolekul osaleda, palun väljuge saalist võimalikult kiiresti. kahekümne esimene punkt on sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsis. samuti kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm puudutab automatiseeritud andmevahetust Belgias ja Poolas sõrmejälgede andmete kohta ja me mm, püüame siin kokku leppida muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramises. viieteistkümnendal septembril äh, ettepanek esitati libele, Monika Benova teeb lühikese ülevaate oma äh, aruandest, kuid enne palun kolleegidelt vaikust. kolleegid, me oleme juba päevakorra juurde tagasi tulnud, eriti need kolleegid, kes seisavad ja juttu räägivad kas oleks võimalik vaikust paluda? Monika, palun. suur tänu, Claude. tahaksin tutvustada kolme ettepanekut koos, sest nad kõik käsitlevad sõrmejälgede andmete, andmeid käsitlevat automatiseeritud andmevahetust, seda Rootsis, Belgias ja Poolas Nende kolme e, ettepaneku põhjus on see, et tugevdada politsei ja õigusasutuste koostööd sõrmejälgede andmete osas. komisjon on selle ettepaneku teinud möödunud nädalal. tegemist on lihtsa dokumendiga nagu esimees ütles, on muudatuste ettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kaheksas september ja seejärel meie komisjon hääletab kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril selle üle ja kahekümne kuuendal oktoobril täiskogul peaks nende dokumentide osas toimuma hääletus. kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. aitäh! kas kolleegidel on kommentaare või küsimusi seoses sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetusega? kas on kommentaare? tahaksin mainida Monika Benova kohta. muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne kaheksandaks septembriks. Liibes hääletatakse kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril ja täiskogul toimub hääletamine kahekümne kuuendal oktoobril. kas komisjon soovib midagi öelda? kas kõik, keegi soovib, eh, tundub, et keegi ei soovi lisainformatsiooni, aitäh, Monika, selle informatsiooni eest ja nüüd oleme kahekümne neljanda päevakorrapunkti juures. kirjalikult vastatav küsimus komisjonile, eh, mis saadeti komisjonile kahekümne seitsmendal veebruaril sellel aastal ja puudutab saatjate alaealisi Euroopa Liidus. selle esitasid Natalja Kriisbeck ja Cecilia Wikström. ja arvamuste vahetus toimub kodukorra artikli sada kolmkümmend lõike neli alusel. vastavalt sellele reeglile artiklist sada kolmkümmend on meil nüüd võimalus arvamusi vahetada seoses kolme kirjaliku küsimusega, mida, millele ei ole vastuseid saabunud. esimene küsimus siis kolleegid, mulle öeldi praegu, et äh, proua Kriisbeck on küll siin, siin, kuid selle valdkonnaga tegelev komisjoni esindaja ei ole jõudnud, ma ei teadnud seda. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis räägiksime kõigepealt punkti kakskümmend kuus juurde Natali, ma tulen äh, kahekümne neljanda punkti juurde siis tagasi, kui komisjoni esindaja on ka meie juurde jõudnud. katsume olla paindlikud. niipea, kui komisjoni inimene jõuab, palun anna mulle kohe siis märku, kui ta tuleb. praegu räägime aga kahekümne kuuendast punktist. see on kirjalikult vastatav küsimus komisjonile kahekümne kaheksandast aprillist käesoleval aastal sisserännet ja terrorismi käsitlev Ungari riiklik äh, konsultatsioon, selle küsimuse e-, esitas Sofia Intvelt, Louis Michel ja Jean-Marie Kavada kahekümne kaheksandal aprillil need kolm esindajad äh, esitasid küsimuse komisjonile sisserännet ja terrorismi käsitleva Ungari riikliku konsultatsiooni kohta ja nemad, äh, kuna vastust ei ole saabunud, siis paluti see tänase koosoleku päevakorda võtta. Sofia Intvelt oli siin. Äh, teie võite kõigi kolme kolleegi nimel sõna võtta, palun. aitäh. irooniliselt on päris hea, et komisjon meie küsimustele õigeaegselt ei vasta, sest see tekitab võimaluse neid teemasid avalikult arutada ja ma arvan, et selle küsimuse teema on väga päevakohane, sest see puudutab terrorismi sisserännet Ungaris. ja ma arvan, et see teema valmistab meile rohkem muret praegu kui küsimuse esitamise ajal. seega see on väga päevakohane küsimus. kõigepealt huvitaks mind. lõpuks komisjon vastas kirjalikult, liiga hilja, aga selles vastuses komisjon ütleb, et ta kavatseb jälgida olukorda ja kui konkreetseid samme astutakse, siis komisjon sekkub, kui see on vajalik, et tagada Euroopa Ühenduse seadusi selleks, et Euroopa Liidu õigusi ja väärtusi kaitsta. mina tahaksin teada, et millistele järeldustele siis on nüüd komisjon jõudnud, arvestades, et olukorda on ikka jälgitud, nii nagu lubati. ja teiseks, selle asemel, et tegelikult sekkuda, volinik Timmermans, kes põhiõigustega tegeleb, kirjutas blogipostituse ja võin Äh, tema mõtet püüda siin edastada. ta ütleb, üks hetk, ma otsin üles selle koha, mida ma tahtsin lugeda. avalik. kõigepealt on Ungari valitsusel loomulikult äh, rahvalt nõu küsida migratsiooniküsimustes kallutatud küsimuste esitamine aga ei saa olla aluseks poliitika kujundamisel ja ta põhimõtteliselt ütleb, et migratsiooni eh, ühele joonele seadmine terrorismiga on vale ja pahatahtlik. ta ütleb, et see kindlasti süvendab vääritimõistmisi ja samuti negatiivset suhtumist vähemuste suhtes ja konfrontatsiooni erinevate kogukondade vahel. ja see esitab migrante ainult koormana ühiskonnale. seega minule tundub, et komisjon on juba oma järeldused teinud, seega miks siis komisjon tegutsema ei ole hakanud? ja kui volinik ütleb, et see stimuleerib konfrontatsiooni erinevate ühiskonnagruppide vahel. kas me seda juba praegu ei näe Ungaris? seega minu küsimus komisjonile on, mis teid takistab? kui see on see järeldus, millele volinik on jõudnud, siis mikspärast komisjon ei hakka tegutsema? ja kui komisjon tegutseb kuskil kardinate taga siis võib-olla võiks komisjon informeerida kodanikke Euroopa Liidus ja Ungaris ja samuti ka teistes riikides, mida ta tege-, tegelikult teeb. seega, millised järeldused on komisjon teinud olukorra jälgimise järel ja miks ei ole komisjon tegutsenud, kui ma olen, kui volinik juba oma mõtted on sellisel kujul blogis kirja pannud? aitäh! kõigepealt nüüd annan sõna komisjoni esindajale ja seejärel annan sõna neile, kes veel sõna sooviksid. Julian. komisjoni esindaja, kas te oleksite nõus vastama Sofia Intveldi küsimustele? aitäh. austatud parlamendiliikmed, vabandan komisjoni nimel, kui meie vastuse edastamisel on viivitusi tekkinud. kui ma ei eksi, siis kirjalik vastus saadeti kahekümne kolmandal juulil selleks, et vastus oleks ülevaatlik, loeksin seda vastust, mille komisjon edastas sellele küsimusele. nagu esimene asemees Timmermans ütles kahekümne esimesel mail kaks tuhat viisteist Euroopa Parlamendis, siis on äh, avalik konsultatsioon äh, vahend arvamuse väljaselgitamiseks, aga see ei saa olla aluseks poliitika kujundamisel. migratsiooni ja terrorismi ühele joonele seadmine äh, kui oht inimeste elule, töö, töökohtade olemasolule on vale ja pahatahtlik. komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult ja kui konkreetseid samme astutakse, siis astub vajalikke samme, et eriti migratsiooni ja asüüli küsimustes ning põhiõiguste ja väärtuste kaitseks välja astuda. selline vastus kahekümne kolmandal juulil esitati. kui lubate, räägiksin vahepeal toimunud arengutest. Ungari on nüüd septembris, neljandal ja kahekümnendal septembril erimeetmed vastu võtnud. möödunud neljapäeval toimus kohtumine Ungari juhtidega ja meetmete plaan tuttavaks teha ka komisjoni esindajale. ja igasugused meetmed peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. nagu president Juncker ütles oma e, sõnavõtus, on küsimus inimõigustes ja inimväärikuses. komisjon jälgib ja on teadlik õiguslikust raamistikust Ungaris. As-, asüüli ja piiriküsimuste puudutav eh, meetmekava võeti Ungari parlamendis vastu. see käsitleb eh, isikute, transiitsoonis viibivate isikutega laste kohtlemist, ja teisi teemasid siiani ei ole Ungari teavitanud komisjoni kõikidest õigusalastest äh, muudatustest, äh, mis on vastu võetud seoses migratsiooniküsimusega. Euroopa Komisjon on vastu võtnud, on kätte saanud ka Euroopa Parlamendi küsimused sellest, äh, sellel teemal kümnendal septembril ja loodame sellele kirjale vastata õigeaegselt. loodan, et minu vastus oli ammendav, aitäh! enne kui tulen tagasi Sofia Intvelti juurde, kas on veel kedagi, kes sooviks sõna lühidalt, palun? Brigitte Sippel, palun. ma arvan, et paljud meist on väsinud, mitte ainult sellepärast, et tegemist on Ungariga, vaid me näeme ka teistes riikides, et poliitilised aktorid, tegutsejad, kes kõigepealt julgustavad, ma pean jätkama saksa keeles mitte ainult Ungaris, vaid ka teistest liikmesriikidest, kõigepealt tekitavad hirmu, kes äh, ebakindlust suurendavad ja siis järsku, kui on hirm piisavalt äh, suureks läinud, siis ütlevad, et nad tegelikult kaitsevad oma kodanikke ja see ei lähe mitte. me peame kõigepealt tekstid läbi vaatama, juba ainuüksi see küsimustik on vastuolus Euroopa Liidu seadusandluse vaimuga ja see, mis toimub Ungari piiridel, ma ei mõista kodanikuna, et tõepoolest tegeletakse tekstide kontrollimisega mingite seaduste osas, kui me näeme, et piiril seisavad äh, ametnikud, kes tulistavad kummikuulidega koda-, inimesi me ei saa tegeleda tekstide kontrollimisega, meil on vaja konkreetselt tegutseda. ja mida teises kontekstis juba on öeldud, minule tundub, et me vajame rohkem Euroopat, rohkem pädevust parlamendile ja komisjonile ja vähem äh, liikmesriikidele ja nõukogule. And uh, Kinga Gall has indicated as well, Kinga. Uh, thank you, Chair. Suur tänu tegelikult mul ei olnud plaan siin sõna võtta. kuid siiski tahaksin vastata nendele, kes enne mind kõnelesid. üks miljon inimest pluss viiskümmend seitse tuhat tahtsid vastuseid ja ei leidnud vastuseid. Neil oli võimalus mitte vastata. kui inimene leidis, et äh, ta ei taha või küsimused on kallutatult esitatud, siis nad ei äh, pidanud vastama. viiskümmend seitse tuhat vastas küsimustele internetis ja teine teema, mis on veel olulisem, mis tuleks välja tuua ja selgeks rääkida. Ungari ehitas tara selleks, et püüda kaitsta Euroopa Liidu välispiiri. ma ei leia, et pii-, et tara on kõige parem lahendus, kuid kuni tänaseni ei ole ma ka kellegi käest kuulnud paremat lahendust. ma olen üsna kindel, et te kõik jälgite olukorda väga tähelepanelikud ja te näete vajadust kaitsta Euroopa Liidu välispiiri. Schengeni riigina Ungari otsustas oma välispiiri kaitsta, nii kuidas Euroopa Liidu lepingud seda ette näevad. ja loomulikult on ka Ungaril kohustus registreerida migrandid ja siin tekivad probleemid süsteemiga, mis siinsamas kojas on paika pandud. sellepärast, et meil on nüüd põgenikud, kes ei taha ennast registreerida lasta ja teevad kõik, mis vähegi võimalik, et ametivõimudest mööda hiilida. selleks, et jõuda näiteks Saksamaale. Nad teevad kõik selle nimel, et et äh, vältida koostööd Ungari politseiga. millised põgenikud need on, kes ei taha minna ametlikest sissepääsupunktidest, mille kaudu neil on võimalik lihtsasti Euroopa Liidu territooriumile siseneda, kus ootab personal, kes on valmis nad registreerima. Nad siiski otsustavad minna otse läbi tara Nemad põhjustavad probleeme. politsei on tara teisel küljel. kui on vaja politseid, siis see tähendab, kuigi neid hoiatati, otsustasid need inimesed siiski seda tara rünnata. seega, kui neid läbi tara ei lubata, siis nad viskavad Äh, politsei suunas kive, muud, mis kätte juhtub. mitte kuskil ei näidata pilte nendest politseinikest, kes on haiglas äh, vigastuste tõttu, mida nad said visatud kivide tõttu. Need, tegemist on põgenikega, kes ei taha mingisugust koostööd teha ametiasutuste esindajatega. ja mina kes on väga huvitatud laste kaitsmisest, on see täiesti eh, vastuvõetamatu, et need inimesed tõstavad lapsed enda ette kilpsi, kilbiks, nad panevad esimesse liini oma lapsed ja kui nad ei saa vära, sealt tarast läbi, ja kui neid takistatakse, siis nad viskavad lapsi sinna tara suunas. Need on asjad, millest keegi teine ei räägi. aga samas neid tuleb näha ja märgata, sest see on sellesama mündi teine külg. me peame mõlemaid pooli silmas pidama ja ma arvan, et Ungari üritab Euroopa Liidu reeglitest kinni pidada. Need on reeglid, mis siinsamas paika pandi. kui neid reeglid ei toimi, siis tuleks neid läbi vaadata ja, ja muuta, aga me ei peaks pahandama nendega, kes üritavad reegleid eh, järgida. see ongi see põhjus, mis, miks on olukord Ungari piiril selline, nagu ta on, aitäh. We've got more than one oral question, so I'm just gonna just kolleegid, meil on rohkem kui üks suuline küsimus. kaks inimest on veel sõna palunud. kõige lõpuks saab sõna Sofia Intvelt veel. et oma viimane arvamus mm, välja öelda. pärast seda on meil veel kaks teemat, mida me arutada tahame suuliste kirjalikult vastatavate küsimuste osas. seega kaks inimest. härra Jurek, palun. aitäh. meil peaks olema võimalik liikmesriikides avalikult rääkida migratsiooniküsimuste teemal ja nende arutelude põhjal peaks olema võimalik otsuseid langetada ja kui see ei ole võimalik, siis on küsimuse all sõnavabaduse ja demokraatia põhimõtted üldiselt. me peaksime Ungarit aitama, temaga solidaarsed olema. ka meil on siin sõnavabadus ja me võime siin öelda, mis me tahame, aga meil on ka õigus hinnata seda, mida me kuuleme ja ütleme. ja loomulikult on liikmes, liikmesriikidel õigus kaitsele välispiiridel. suur tänu eelkõnelejale informatsiooni kildude eest, suur tänu kõigile, kes annavad informatsiooni selles osas, mis nende liikmesriikides toimub, sest need informatsioonikillud annavad meile parema ülevaate sellest, mis Euroopa Liidus toimub. ma tean, et piiridel rünnatakse korrakaitseametnikke ja need rünnakud on rünnakud demokraatia vastu Euroopas. see on, need on ülesanded, mida need ametnikud täidavad demokraatlikus süsteemis ja see põhimõte, demokraatia põhimõte on kandev põhimõte Euroopa Liidus. ja nüüd on küsimus, kes seab need põhimõtted küsimuse alla meie ajaloo üks kõige olulisematest kriisidest on see, millega me praegu rinda pistame. Euroopa Liidu üks suurematest kriisidest. me peame selle probleemi lahendama, me peame jääma solidaarseks ja ennekõike me peaksime olema võimelised teineteist kuulama. me ei peaks survestama konkreetseid liikmesriike, sest, sest see surve võib anda negatiivseid mõjusid, mida me ette ei oska näha. Ungari teeb seda, mida ta teeb Euroopa Liidu huvides. mõned kommentaarid. Ungari on piiririik ja piiririigil on kohustus Euroopa Liidu välispiiri kaitsta. nii palju, kui ma mõistan, siis piir ei ole suletud. Ungari püüab suunata eh, põgenikke oma avaldusi esitama konkreetsetes kokkuleppelistes punktides see, et kõik teised meie reegleid äh, eiravad, ei tähenda, et meie ise peaksime oma reeglitest üle hakkama astuma. aitäh, et teie sõnavõtt oli lühike. sõna saab veel Sofi Entevelt. aitäh. huvitav, et see arutelu on hakanud keerlema piiride ja tarade ümber kuigi tegelikult oli küsimus konsultatsioonis Ungari valitsusega. kõigepealt vastaksin kolleegide sõnavõttudele. jah, proua Kall, teil on õigus, palju vigu on tehtud igalt poolt Euroopa Parlament, liikmesriigid on vigu teinud, keegi ei ütle, et kogu see asi on üks suur jama seega me ei peaks näpuga näitama. isegi kui me oleme jama sees, on võimalik reageerida sellele erinevalt. ja mina isiklikult ja ma usun, et ma esindan ka oma fraktsiooni, ma olen väga mures selle reaktsiooni üle, mida me oleme näinud, eriti Ungari valitsuse poolt, aga mitte ainult Ungari valitsuse poolt mina olen olnud ka Hollandi valitsuse suhtes väga kriitiline. oluline on see, et meil on rahvusvahelised kohustused, meil on Euroopa tasandil kohustused ja meil on ka moraalsed standardid Euroopa Liidus. ja üks nendest moraalsetest standarditest on see, et me anname põgenikele katusealuse ja võtame neid vastu mitte ainult siis, kui nad on Äh, toredad inimesed. isegi kui nad on inetud või isekad või ebaviisakad, meil on siiski kohustus. tulles nüüd tagasi selle teema olemuse juurde, komisjon tegelikult ei vastanud mu küsimusele üldsegi. sellepärast, et te hakkasite rääkima Ungari valitsuse erakorralistest meetmetest, ma ei küsinud selle kohta seega ma järeldan, et komisjon üritab sellest teemast lihtsalt teadlikult mööda minna. seega ma siiski tahaksin Euroopa Komisjonilt kirjalikku vastust. libe võiks kutsuda härra Timmermansi siia ja küsida, sellepärast, et teema on poliitiline. ma tulen nüüd tagasi selle küsimuse juurde ja vastuse juurde. komisjon ütleb, et komisjon jälgib olukorda väga tähelepanelikult. minu küsimus on, mida te siis järeldasite selle jälgimise tulemusel? ma ei ole kuulnud teie järeldustest. ma kuulsin, te rääkisite septembris vastu võetud erimeetmetest, aga millised on teie järeldused? kui ma nüüd jälle voliniku blogipostituse juurde tulen, siin on öeldud, et avalik arvamusküsimus kallutatud küsimustega ja nii edasi, te kasutasite sedasama tsitaati. kas me saame õigesti aru, jah või ei? käib see mõtteavaldus Ungari öö, rahvaküsitluse kohta, kas jah või ei. kui see käib selle kohta, siis saab ainus järeldus on, et komisjon alustab sekkumismenetlust Ungari valitsuse osas. ja proua Koll, see, et nii paljud on konsultatsioonile reageerinud ja seal osalenud, see ei muuda seda kuidagi vähem eksitavaks. mis järeldus see üldse on? et kui see on eksitavalt esitatud küsimustega, siis ei pea küsimustele vastama. ma arvan, et see küsitlus ja arvamuse küsimus on ksenofooblik, see on kallutatud. see põhineb eelarvamustel, see ei ole õiglane, see ei ole objektiivne. see toidab eelarvamusi, õhutab äh, negatiivset suhtumist vähemuste vastu. see, kui paljud on otsustanud äh, osaleda või osalemisest kõrvale jääda, ei saa, saa olla kuidagi selgitus sellele, et kas see oli hea mõte sellist arvamust teha. seega, kas voliniku järeldus käib Ungari arvamusküsitluse kohta ja kui jah, siis mida, kuidas on tegutsetud? ma saan aru, et te küsite komisjonilt uuesti. aga ma ei ole kindel, et seda ähm, arutelu saab pidada. ei, me oleme võtnud vastu reeglid, mis meie enda õigusi piirab. ma olen täiesti tüdinenud sellest, et komisjon kogu aeg küsimuste eest mööda hiilib. ei ole ju nii raske vastata jah või ei küsimusele. kas see väide, mida volinik oma blogis postitanud on, käib Ungari rahvaküsitluse kohta ja kui see käib selle kohta, siis mida on komisjon teinud? ma ei palu komisjonil midagi väga äh, põhjalikult seletada tuumaraam-, tuumajaama toimimist või ma ei tea mida. kui komisjon on valmis jah või ei ütlema, siis ma võin sõna anda, aga me ei saa selle menetluse raames hakata dialoogi pidama. meil on kaks küsimust veel, me peame need ka äh, läbi vaatama ma jõuangi selle juurde. kas teie olete valmis väga lühidalt vastama sellele viimasele küsimusele ja siis tõmbame selle küsimuse osas otsad kokku? Te teate reegleid, mul ei ole plaanis midagi takistada komisjoni konsultatsiooni osas kahekümne kolmanda juuli vastusest tuleb välja komisjoni seisukoht järeltegevuse osas oleme jälginud neid erimeetmeid, mis on vastu võetud ja me kontrollime, kas need on vastuolu, vastuolus või kooskõlas Euroopa seadustega. Te räägite jälle septembri meetmetest. mina küsin selle arvamusavalduse kohta komisjoni loogika kohal ja kohustuste järgi komisjon peaks sekkuma. mikspärast siis komisjon ei sekku sellesse olukorda? see on nüüd kõik, mida me komisjonilt ootame, nad on juba kaks korda sõna võtnud. Sofia, see on kõik, mida me praegu küsime ja ootame komisjonilt, igaüks võib omad järeldused teha aitäh kõikidele, kes sõna võtsid, kõikidele liikmetele, aitäh komisjoni esindajatele. tuleme nüüd päevakorrapunkti kakskümmend neli juurde. vabandan Natalja Kriisbeki ees, kes oli valmis oma küsimuse teemaga tegelema juba varem, kuid komisjoni esindaja ei olnud veel jõudnud. nüüd on see inimene komisjonist kohale jõudnud, tegeleme selle teemaga edasi answer to the Commission on the 27th of tegemist on äh, Natali Kriisbecki ja Cecilia Wikströmi kahekümne seitsmendal veebruaril kaks tuhat viisteist aastat esitatud kirjalikult vastatav küsimus komisjonile saatjate alaealiste kohta Euroopa Liidus. Yeah, okay, so please go ahead. nii et äh, olge hea. Claude uh... Äh.... aitäh, Claude ka mina ootasin väga, et konkreetsele küsimusele tuleb konkreetne vastus. ma pean silmas äh, Sofi küsimust ja seetõttu ma tõesti eeldan, et volinik peaks sellele esitatud küsimusele konkreetse vastuse andma. mis puudutab punkti kakskümmend neli kirjalikust küsimusest, mille ma komisjonile esitasin veebruaris kaks tuhat viisteist ja minuga koos esitas selle küsimuse Cecilia Wikström aga ta pidi minema teisele debatile ja ei saa siin äh, olla, siis äh, seal me räägime alaealiste saatjata laste kaitsest ning äh, meile tuli ka vastus selles suhtes, et tuli aruanne sellest, kui palju neid saatjate alaealisi Euroopa Liidus üldiselt on ja raportöör ütles, et Euroopa ei ole teinud alaealiste kaitseks Euroopa Liidu territooriumil piisavalt ning küsis komisjonilt väga selgesõnaliselt, mida siis on tehtud ja mida saaksid teha liikmesriikide ametiala esindajad, lennundussektori ala esindajad selleks, et kaitsta neid saatjate alaealisi oma riigi territooriumil Euroopa Liidus üldse. ning tuletan meelde, Äh, projekti Connect, kus räägitakse sellest, et on vaja ühendada parimad tavad, et on vaja neid parimaid tavasid omavahel vahe, vahetada ja seejärel äh, korraldada alaealiste äh, kaitse ja parem integreerimine, pean silmas siis saatjate alaealisi, kuid sellele ei tulnud, sellele, see projekt ei ole andnud piisavaid tulemusi lõpuks eh, siis eh, otsustati välja töötada selline juhis, eh, kus on välja toodud praegu Euroopas kasutatavad praktikad saatjate alaealiste kohta, tegemist on komisjoni algatusega, mis on vähemalt algus, esimene samm, aga siiski tuletan ma kohalviibijatele meelde, et sel ajal, kui meie kolleeg selle algatusraporti koostas, siis tegelikult oli oli meil äh, suur segadus õigusloomega, Euroopa Liidu õigusaktidega ja siseriiklikega ja äh, tegelikult ähm, oli üks meie eesmärk äh, ka paremini organiseerida olemasolev informatsioon. teiseks on meil vaja mõelda strateegilisele lähenemisviisile, mida peaksid kasutama liikmesriigid ja need strateegilised juhised peaksid olema nii-öelda miinimumstandardid, mis kõigile on ühised. see tähendaks seda, et äh, need äh, standardid kehteksid kõigi saatjatega alaealiste suhtes, kes Euroopa Liidu territooriumile saabuvad ja siis oleks meil võimalik leida jätkusuutlik lahendus, et tagada, et äh, neid isikuid, kes on nii haavatavad, ka piisavalt kaitstaks. parlamendi raportis ähm, tõstatati samuti teatud ele-, elemendid, mis on murettekitavad või problemaatilised, näiteks kuidas teha kindlaks, et isik üldse on alaealine, kuidas leida tema pereliikmeid, mida e, teha eestkoste küsimustega ja nii edasi, kõige sellega tegeldakse aga nii nagu Sofii, nii ütlen ka mina, et need vastused, mis anti, tegelikult ei vasta neile küsimustele, mis algatusraport äh, esitas. me ju hääletasime selle algatusraporti vastuvõtmise poolt, seitsesada kolleegi hääletas selle poolt, me nõudsime, et võetaks vastu selline strateegia, millega kehtestatakse miinimumstandardid saatjate alaealiste jaoks. komisjon peaks sellele nõudmisele vastama. kindlasti nad ütlevad nüüd, et äh, üldiselt me uurime seda küsimust, aga mina tahaksin konkreetselt teada, mida komisjon on teinud selleks, et paremini kaitsta saatjate alaealisi Euroopas. tegemist on põhimõttelise küsimusega, äärmiselt olulise küsimusega. meil on mitmeid debatte olnud nii täna kui eile Ehm, ja kõik need, kõik need debatid on toimunud väga olulistel teemadel, aga saatjate, saatjate alaealiste küsimust on meil üle-euroopaliselt arutatud ainult ühel korral, kolmeteistkümnenda mai raportis, kus räägiti rändeküsimustest üldiselt. mina aga leian, et neid küsimusi on vaja vaja lahendada konkreetselt, mitte lihtsalt öelda, et vahetame paremaid tavasid, levitame infot ja nii edasi. nii et härra esimees, võtame arvesse seda, mis toimub praegu, Euroopas on pagulaskriis, see ei toimu ainult piirialadel, ta toimub ka Euroopa keskmes ja meie piiri taga on miljoneid pagulasi ja nende hulgas on ka palju noori, kellel ei ole mitte mingeid pereliikmeid ja kes on sattunud sellisesse olukorda, kus nad tõepoolest vajavad rahvusvahelist kaitset, mis võtaks arvesse ka nende spetsiifikat, täpsemalt seda, et nad on saatjate alaealised. seega siis äh, kaitskem neid isikuid, kes tulevad äh, kohtadest, kus käib sõda, kes on pidanud üle elama mõeldamatuid kannatusi ja kes on nüüd jõudmas Euroopasse või juba jõudnud Euroopasse, ei ole mõeldav, ei ole aktsepteeritav, et meie siin ei suuda anda selget, äh, spetsiifilist ja konkreetset vastust ja et meile, meie algatusraportile, mis võeti vastu kahe aasta eest, ikka veel ei ole tulnud vastust komisjonilt, aitäh! suur tänu, Natali! kui ei ole rohkem liikmeid, kes tahavad sel teemal sõna võtta, siis pöördungi nüüd komisjoni poole. Katariina Tšinitši, vabandav esimees, siiski tahab veel sõna, nii et olge hea, palun aitäh, esimees. tahaksin äh, ka üht-teist lisada, kõigepealt ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on selle äh, küsimuse ette valmistanud ja ma tahaksin rõhutada, et ma olen osa oma tööst ka parlamendis siin sellele pühendunud. samuti on mul olnud võimalus esitada teatud küsimusi komisjonidest juba mõne kuu tagusest ajast, aga ma ei ole vastuseid veel endiselt saanud mis puudutab äh, saatjat äh, välismaiste ja alaealiste äh, kaitsmist, siis kas seda on võimalik kuidagi Euroopa Liidu tasandil korraldada? eelkõnelejalt me ju kuulsime, et on inimesed, kes on teinud läbi väga suure kadalipu rasket teekonda Euroopa Liitu ja kui nad siia jõuavad, siis on nad väga suureks riskigrupiks Need on inimesed, kellel on, kellel on vaja pöörata korralikult tähelepanu. ja selle jaoks on erinevad moodused erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. aga ma tahtsin rõhutada seda, et äh, saatmata alaealised ei ole mingisugune nišivaldkond äh, Äh, hoopis vastupidi, tänasel päeval on äh, tegemist väga-väga prioriteetse küsimusega. kaheksasada tuhat äh, saatjate alaealist on jõudnud Euroopa Liitu käesoleval aastal ainuüksi me oleme täna rääkinud rändeküsimustest väga palju, aga ma ei ole samas kuulnud väga palju alaealiste kohta täpsemalt. me ei taha, et nad äh, kuidagi langeksid äh, toolide vahele, vastupidi, me tahame, et tegemist oleks äh, väga prioriteetse teemaga, sellepärast et seisame täna silmitsi humanitaarkriisiga ja noored inimesed on tegelikult selles grupis just kõige ohustatumad. esimees ütleb, et äh, kuna aeg on lõppemas, siis me ei saa äh, rohkem kõnelejaid võtta, küsimused peavad olema lühidad ja konkreetsed, äh, aeg on napp. nüüd saab sõna komisjon Steven Ryan, palun olge head, vastake Natalja Kriisbecki küsimusele. kõneleja mikrofonita Could you put your microphone on, please? That would help as well. Okay. Okay. Um, I'll start again. So, firstly, I would like to apologize for not kõigepealt ma tahaksin vabandada selle eest, et äh, ma ei olnud kohal, kui see küsimus äh, tõstatati esimest korda. Äh, ja ma tahaksin komisjoni poolt ka vabandada selle eest, et kirjalik vastus hiljaks jäi see saadeti nimelt kahekümne viiendal juunil. ma ei hakka kordama üle seda, mis kirjalikus vastuses öeldi, ma arvan, et proua Kriisbeck peamised elemendid siin ka välja tõi, aga ütleksin paar üldisemat märkust ning lühidalt viitaksin ka sellele tööle, mis on tehtud ja mida me oleme kirjas ka nimetanud nii nagu komisjon väga hästi teab, viimastel aastatel äh, võtmeõigusaktid, mis puudutavad äh, saatmata, äh, saatjate alaealisi, on üle vaadatud Euroopa Liidu tasandil, eriti puudutab see teist asüülisüsteemi põlvkonda, mis väga selgelt Äh, ütleb, kuidas äh, saated alaealistest asüülitaotlejaid tuleb kohelda ning äh, ütleb ka, et lapse parimad huvid peaksid olema esikohal ükskõik millised menetlused on. komisjon keskendub sellele, et praktiliselt neid reegleid hakata rakendama. ja see on väga oluline, kui me arvestame, et äh, saatjate alaealisi ja süülitaotlejaid tuleb Euroopa Liitu aina juurde. ja saatjate alaealised üldisemalt äh, on, äh, on aina suurenev tendents. komisjon toetab liikmesriikidel parimate praktikate tuvastamist ja jagamist, jagab seda ka erinevate huvigruppidega. parimate praktikate välja sõelumine on toimumas saatjate alaealiste puhul ja proua Kriisbeck eh, juba mainis käsiraamatut, eh, mida Connect peadirektoraat on kokku pannud ja levitamas. me oleme nõus, et eh, see on lisandväärtusega nii praktikutele kui liikmesriikidega, tegemist on väga äh, Äh, kõikehõlmava kataloogiga, kus on ära toodud õigusaktid äh, ja poliitikad, mis selles valdkonnas äh, eksisteerivad. mis puudutab asüüli taotlejatest saatjate alaealisi või saatjate alaealisi tervikuna, siis asüüli toetusamet on samuti vanuseid hinnanud, hinnanud neid erinevaid saatjate alaliste gruppe ning on äh, andnud oma suunised ka, kuidas äh, uurida välja nende äh, pereliikmete asukohta. samuti on komisjon välja kokku pannud suunised Põhiõiguste Ametiga, mis puudutab hüljatud laste eest hoolitsemist ning komisjoni käsiraamat, mis puudutab äh, tagasisaatmiste direktiivi rakendamist, mis võeti vastu soovituste vormis eelmisel nädalal ka komisjoni poolt. ning see on äh, migratsioonipaketist üks osa, mis üheksandal septembril vastu võeti ning president Juncker ka äh, kuulutas selle välja oma äh, kõnes Euroopa Liidu olukorrast eelmisel nädalal. Euroopa rändetegevuskavas viitab komisjon ka sellele, et äh, saatjate alaealisi puudutavalt äh, on äh, koostatud tegevuskava kaks tuhat üksteist, kaks tuhat neliteist ja see strateegia kataks saatmata laste, kadunud laste ka tegevust, aga mitte ainult seda tänases äh, rändekontekstis, vaid üldisemalt. Äh, lisada polegi suurt midagi, äh, lihtsalt ütlen veel, et analüüsid ja arutelud käivad komisjoni sees selle üle, millises vormis peaks seda tegema ning millised võiksid olla ajakavalised tähtajad. nüüd pöördun jälle Natalja Kriisbeki juurde, ütleb esimees ja küsin, millised on tema arvamused ja mis ta sellest vastusest arvas. aitäh, Claud. ma tänan ka komisjoni esindajat selle eest, et me tuletasime endile meelde, mis meil aastast kaks tuhat kaksteist juba olemas on. aga mina tahaksin öelda, et meie praegune olukord on hoopis teistsugune kui aastal kaks tuhat kaksteist väga kahju on sellest, et meie päevakorras on vaid, meie praeguses, tänases päevakorras on ainult üks lause saatjate alaealiste kohta ja et öeldakse ainult äh, seda, et võtkem arvesse, et me oleme äh, teistsuguses olukorras, me oleme tõesti täiesti uudses olukorras, kahetsusväärses olukorras, nagu kolleeg siin ka meelde tuletas, tõepoolest asjad on praegu väga segased ja raske on ka reageerida. aga meie võimuses on reageerida. ja sellest, kuidas me reageerime meetmetest, mis me võtame, sõltub ka Euroopa edasine käekäik ja püsimajäämine. meil on vaja ähm, erakorraliselt reageerida ja ennekõike kaitsta neid, kes on eriti haavatavad. meil on äh, lapsed, keda on väga palju ja kes on väga haavatavad Nad ei ole lihtsalt Euroopa piiri ääres, nad on Euroopa territooriumil, neid on väga palju. ja meil on, meil on vaja strateegilist lähenemisviisi, nagu Euroopa Parlament on ka öelnud, meil on vaja miinimumstandardeid selleks, et Euroopa Liit suudaks pakkuda vajalikku kaitset ennekõike nendele, kes on noored, sest nemad on prioriteediks homme me arutame rändeküsimust uuesti ja võib-olla leiame siis rohkem tahtmist äh, ja tahtekindlust äh, selleks, äh, et reageerida sellele olukorrale, millele me oleme kohustatud reageerima, aitäh! suur tänu, Natali! nüüd läheme edasi punkti juurde kakskümmend viis mis on kirjalikult vastatav küsimus taas komisjonile saadetud seitseteist aprill kaks tuhat viisteist aastal. selle küsimuse on esitanud proua Meer. ja proua Meer, teil ongi sõna kohe zo'n honderd asielzoekers. Suur tänu teile, esimees aprillis äh, selgus, et Itaalias teel oleval päästepaadil äh, uputasid äh, moslemid kristlasi, viskasid nad üle parda ja inimesed uppusid. kirjutasin küsimuse kirjalikult komisjonile, küsides, kas islam on mittesalliv usk, millele ei ole Euroopas kohta ning äh, kas peaksime sel alusel äh, laskma sisserännet islamimaadest. Äh, tähtaeg oli ammu ületatud, komisjonilt tuli vastus väga hilja ning palusin selle siis päevakorda panna ning juuli lõpus sain komisjonilt vastuse, väga pettumust avaldava vastuse, kus komisjon heidab mulle ette populistlik olemist veel kord äh, komisjonile küsimus, äh, mikspärast äh, ei võetud arvesse seda, et kaksteist kristlast visati üle parda ning need inimesed uppusid. ja veel üks edasine küsimus komisjonile on see, et kas te olete arvamusel, et igasugune ühenduslüli või paralleeli tõmbamine terrorismi ja põgenike vast-, vahel on ebaõiglane Eurojust juba on äh, öelnud, et äh, ISISe läbi on terrorijuht see läbi Euroopale ning et põgenike nahast tulevad siia ka moslemi äh, võitlejad ISISe ridadest. esimees ütleb, et proua Kiengi soovib sõna. Grazie, signor presidente, volevo eh, Saromo... suur tänu teile, esimees, teen lühidalt tahaksin tuletada teile meelde, et isegi siinsamas Euroopa Liidus ei tohi olla diskrimineerimist. me peame tegelema ja paljastama kõik kuriteod, kuritegude elluviijaid äh, tuleb karistada või hukka mõista, aga äh, diskrimineerida nüüd selle alusel, kes konkreetselt äh, kurja on teinud, arvan ma, läheme me selles kõiges liiga kaugele. me peame olema siin parlamendis oma põhimõtete rakendamisel sidusad, eriti just, kui me räägime kodanikuvabadustest ja õigustest. suur tänu, ütleb esimees härra Juurek saab sõna ja siis äh, lõpeb kõnelejate äh, nimekiri siinkohal. proua Ju-, härra Juurek, palun. suur tänu. Äh, Queen Thomas küsis kolmeteistkümnendal sajandil, kas Jumal on olemas, teda lubati seda küsimust esitada see on kristluses olnud väga olulise tähtsusega. neljateistkümnenda sajandist alates on Poolas olnud moslemeid, meil on oma moslemi kogukond. see on osa meie rahvast ja seetõttu me võime küsida küsimusi erinevaid ka rändlusteemal. tahaksin hoopis küsida, et ka, kas Euroopa Komisjon, eh, kas pole see šokeeriv, et Euroopa Komisjon on väga vähe rääkinud sellest, mida Viki just välja tõi, eh, käisin Ahveti komisjoni koosolekul, eh, mitte täna, aga varem ja sellel Ahveti komisjoni koosolekul rääkisid kõik sellest tragöödiast, väikesest lapsest, kes hukkus ning seda kasutati selleks, et avaliku arvamusega manipuleerida, et ähm, poliitikud kasutasid selle ära, nii et üks konkreetne juhtum selleks, et avalikku arvamust vormida. miks siis mitte rääkida ka sellest samast juhtumist, ähm, mida Viki Meer tõstetas, äh, tõstatas, see on vihakuritegu, äh, mis oli suunatud kristlaste vastu. ja see on lihtsalt äh, praegu kalevi alla pandud, ma tervitan, et see küsimus on siin tõstatatud, see on väga oluline küsimus ja ma arvan, et äh, seda autor väga hästi esitas, ma tahaksin, et komisjon nüüd annaks hinnangu sellele vaikusele meedias, sellepärast et me räägime ikkagi avalikus debatis meediavabadusest kõnevabadus on olemas, ütleb esimees, oli võimalus esitada küsimus, küsimus äh, on esitatud komisjonile, äh, komisjon äh, hakkab vastama ja see kõik antakse internetis üle, nii et kõnevabadus on olemas. aga Alan Kurdi uppumisele järgnenud reaktsioonid ei olnud äh, Äh, kuidagi seotud äh, usuga, see oli jutt äh, pagulasest, kes uskus, kes uppus. siin aga me ikkagi võrdleme kahte usugruppi omavahel. nii et ma lõpetan oma jutu, palun, ütleb esimees. tegemist ei ole paralleeliga, mida me saame vedada. Teil oli võimalus öelda midagi, mina ütlesin ka, nüüd on komisjoni kord härra Juurek, ütleb esimees, teil oli pikk võimalus midagi öelda. Äh, paljud arvavad, et teie paralleel siin on väga solvav ja seetõttu objektiivselt äh, tahtsin ma ma tahan ikkagi rääkida, Sofi küll sai rääkida mitu korda. ma tahaksin rääkida sellest, et debatt ei ole korraldatud sobival viisil, mitte ainult see küsimus, vaid üldse. debatt on väga hästi korraldatud, nagu te väga hästi isegi teate. nüüd äh, palun anname sõna Euroopa Komisjonile. aga õigus saada vastus, härra esimees katkestab, me ma tahan oma õigusi kasutada, ütleb härra Jurek. esimees vabandage, aga nüüd tuleb teil vaikida ja näidata üles austust teiste suhtes, sest sõna saab komisjon. suur tänu, härra esimees. tõepoolest, nagu juba öeldi, saatsime me juuli lõpus kirjaliku vastuse ja nii nagu minu kolleegid, nii ka mina palun vabandust selle hilinemise eest. me oleme kirjalikus vastuses öelnud et komisjon nagu ka kõik teised, ähm, mõistab hukka kriminaalkuriteod, mida siin on kirjeldatud, igaüks mõistab need äh, hukka ja loomulikult tuleb süüdlased võtta pädevas kohtus vastutusele. kuid sellest hoolimata arvab komisjon, et on võimalik uurida rände ja terrorismi ja rände ja kuritegevuse vahelisi seoseid, õigemini neid ei saa uurida, sest äh, tekivad eelarvamused, mis ohustab inimelusid komisjon ei ole nõus ka sellega, et me pühendame liiga liiga palju tähelepanu vähemustele, kes panevad toime kuritegusid, kuigi need kuriteod on põlastusväärsed ja väärivad hukkamõistu, ei tohiks me kasutada stereotüüpe. komisjon rõhutab, nagu on rõhutanud asepresident Timmermans, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide reaktsioon nendele väljakutsetele, mida sisseränne meile iga päev esitab, peab olema kooskõlas meie põhiväärtustega ja kajastama vajadust kaitsta pluralistlikku ja mitmekesist ühiskonda, mis põhineb vastastikusel austusel ja sellele, et austatakse igaüht, olenemata tema usutunnistusest tahaksin veel meelde tuletada, et mõtte, südametunnistuse ja religioonivabadus on Euroopa Liidu põhivabadus, nagu on kirjas põhiõiguste harta artiklis kümme. lubage meelde tuletada ka seda, et äh, sisserändajad saavad meie ühiskonda panustada ainult siis, kui meil on olemas tõhusad integratsioonimeetmed. on vaja koostööd Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, tunnustada ähm, sisserändajate pädevusi ja need isikud meie ühiskonda integreerida, see on tähtsam kui iialgi varem integratsioon on võimalik ainult läbi vastastikuse äh, protsessi, läbi selle, et ühiskonnas võimaldatakse sisserändajal, sisserändajal integreeruda, et jagatakse põhiväärtusi ning et tagatakse diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia vaba õhkkond. Euroopa Komisjon teeb endast oleneva, et suurendada sidu, sotsiaalset sidusust ja ühtekuuluvust ning võitleb ka diskrimineerimise, ebatolerantsuse, sallimatuse ja vihakõne vastu ka siis, kui see puudutab sisserändajaid. lubage praeguse olukorra valguses äh, lubad, lisada veel järgmist. Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega vaatab, äh, millised on võimalused äh, lisaressursside mobiliseerimiseks, selleks, et toetada liikmesriikide vastuvõtuvõimekust ja pikaajalist integratsioonipoliitikat peale selle on vaja paremini kasutada ka, ka olemasolevat raha, mida me praegu teemegi, ning suurendada sünergiat olemasoleva raha vahel äh, Äh, olemasoleva rahastuse vahel, mis on mõeldud rände- ja süülipoliitikaks ja teiste rahastusallikate vahel, suur tänu! suur tänu ja proua Meier saab uuesti sõna. suur tänu, saan äh, teha lühidalt. see jutt ei ole mitte enam äh, naiivne mitte, vaid lausa eluohtlik, teie positsioon äh, kõiki ohtusid jäetakse märkamata, eriti see oht, et terroristid on ka asüülitaotlejate hulgas. küsimus ei ole, kas hakatakse ründama siin Euroopas, vaid millal. terrorist, kes eh, Paadu muuseumi ründamisel osaleb, eh, on ju ka, oli ju ka sattunud eh, või jõudnud pagulasena Euroopasse. komisjonile komisjon jätab igal juhul äh, sellise mulje, et asüüliõiglus on tähtsam kui kodanikuõigused siinsamas Euroopas ja see on minu arust pettumust tekitav. Okay, thank you, colleagues. We move on to point 27, um, country report. Aitäh. me arutame nüüd veel ka riigipõhiseid aruandeid seoses uuringuga, mis käitleb liikmesriikide tegevuspoliitikat puudega laste küsimuses uuringut tutvustavad juhtiv õiguspoliitika nõustaja Marta Palesteros, õigusnõustaja Natalii Meurens Milieu Limited äh, ettevõttest ja need isikud äh, siis äh, peavad meile ette kanda, enne tahaksin aga rääkida, millest me räägime. me räägime puuetega lastest ja nende kaitsest, selleks on vaja vastu võtta erimeetmed mida tunnustatakse laste õiguste konventsiooniga ja mida tunnustab ka Euroopa Liit. puudega lapsed on eriti haavatavad Euroopa Liidu kodanikud, kes väärivad erilist kaitset vastavalt äh, puudega inimeste konventsioonile. ja me kuulame täna ettekannet ühe uurimuse kohta, kus on ähm, uuritud seda, milline on puuetega laste elu Euroopa Liidus ja milliseid lisameetmeid meil oleks vaja vastu võtta. ja kõigepealt saab sõna Marta Palesteros ning hiljem Natali Meurens. aga kõigepealt proua Palesteros, kui te olete valmis. Yeah got it, you've got up to speed. That's fine. So please go ahead. Thank you. palun. suur tänu, et te olete mind täna siia ettekannet esitama kutsunud. kõigepealt tahaksin öelda, et Milieu Limited on konsultatsioonifirma, mis pakub õigus- ja poliitika nõustamise teenuseid, näiteks põhivabaduste vallas ja me oleme spetsialiseerunud Euroopa õigusele, aga lisaks sellele tegeleme ka Euroopa Liidu liikmesriikide õiguse ja poliitikaga ning just sellepärast äh, olimegi me väga sobiv partner seda uurimust läbi viima. Te ilmselt teate, et Euroopa Liidus on sada miljonit last ning kaheksakümmend miljonit äh, puudega isikut. aga me ei oska täpselt öelda, kui palju on Euroopa Liidus puudega lapsi Euroopa Parlament palus meil läbi viia hindava uuringu, kus ähm, vaadatakse seda, milline on nende laste olukord, millised on nende õigused, kas neid õigusi saab jõustada ja milliseid Euroopa Liidu meetmeid oleks võimalik võtta nende laste olukorra parandamiseks. meie uurimus äh, hõlmas kaheksateist liikmesriiki ja me vaatasime Ehm, kõikide nende riikide olukord, meil on nende siseriiklikud aruanded. me viisime läbi võrdleva analüüsi, mis tähendab, et me võrdlesime kõikide liikmesriikide tulemusi ning analüüsisime ka Euroopa Liidu eh, poliitikat, mis on selles valdkonnas olemas, selleks, et me saaksime teha ka soovitusi teises etapis uurisime me veel kümmet liikmesriiki, et me saaksime äh, uurida kõiki kahtekümmet kaheksat ning lisaks uurisime me Šotimaad. raportites on äh, kokkuvõtted ja andmed äh, võrdlushinnangutest, mida me arvestasime siis, kui hakkasime hindama seda, milline on siseriiklik aruanne palun järgmine slaid oma analüüsis hõlmasime me mõlemat konventsiooni, üks on laste õiguste konventsioon ja teine puuetega isikute õiguste konventsioon. me vaatasime, millised on lapse parimad huvid, me vaatasime õigust pereelule, õigust saada haridust, õigust mitte olla diskrimineeritud ja nii edasi. puuetega lapsed on väga haavatav Euroopa Liidu kodanike rühm. me kõik teame kedagi, kas äh, sõpra või on meil mõni pereliige, kellel on puudega laps. ja me teame, et puudega last kasvatav pere satub igapäevaselt kokku väga erinevate probleemidega. Need probleemid algavad juba siis, kui laps sünnib ja saab äh, ja saab diagnoosi, kuid tihti ei ole diagnoosi panemine varakult isegi võimalik, sellepärast et tihti ei tea vanemad, millised asutused peaksid abi andma, millist abi üldse on võimalik saada. ja kas vanemad saavad teha või peavad tegema mingi otsuse kooli osas, kuhu kooli saab lapse saata, milline haridusprogramm seal on ja nii edasi meil kõigil on lapsed ja me hoolime sellest, et nad saaksid elada turvaliselt, kuid puudega last ähvardab suurem risk langeda kuritarvituste või diskrimineerimise ohvriks. ja sellepärast me küsime endalt, mida saab teha Euroopa Liidu tasandil, et neid lapsi aidata. kõigepealt ei ole Euroopa Liidul spetsiifilist pädevust puudega laste aitamiseks. artiklites Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis nelikümmend kuus on sellele viidatud, kuid Euroopa Liit on ÜRO puuetega isikute õiguste konventsiooni osalispartner ja kuigi ta ei ole seda konventsiooni, kuigi ta ei ole laste õiguste konventsiooni ratifitseerinud, on nende kahe ÜRO konventsiooni põhimõtted kajastatud mitmetes Euroopa Liidu poliitikates. näiteks laste õiguste kaitse on Euroopa Liidu artikli kolm järgi üks Euroopa Liidu eesmärke ning artikkel üheksateist ütleb, et Euroopa Liidul on võimalik vastu võtta selliseid meetmeid, mille abil võidelda diskrimineerimise vastu ükskõik millisel alusel. eriti, kui diskrimineerimine toimub puude tõttu kuid selliseid meetmeid on raske üksmeelselt vastu võtta, äh, neid on raske vastu võtta, sest nad nõuavad äh, nõukogus ühehäälsust. teisalt äh, on olemas ka selliseid poliitikaid, mis puudutavad laste õigusi või puudega isikute õigusi, näiteks õigus haridusele. Euroopa Liit võiks omalt poolt tugevdada liikmesriikide pädevust võttes vastu näiteks juhiseid või parimate tavade kogusid või soodustades koostöömeetodeid. mida me leidsime võrdlevas uuringus? kõigepealt leidsime me, et nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil on õiguslik raamistik olemas ja see on sobiv, aga tegemist ei ole spetsiifilise raamistikuga, mis oleks mõeldud just puudega laste jaoks tegemist on raamistikuga, kus on mitmeid sektoripõhiseid või sektoriüleseid meetmeid, aga ei ole põhjalikku ülevaadet eh, või sellist kõikehõlmavat poliitikat, mis arvestaks ka puudega lastega. oma uurimuses kasutasime sellist metodoloogiat, mis põhines kabinet, kabinetiuuringule aga ka intervjuudele, mille viisime läbi sidusrühmade esindajatega. üks selline intervjuu tehti lapsega. see laps ütles, et on tore, kui sul on õigused, aga kui sa neid õiguseid kasutada ei saa, siis ei ole neist ka mingit kasu. ja meie püüamegi omalt poolt näidata, et peamised raskused tekivad õiguste jõustamisel. ennekõike pean silmas õigust mitte olla diskrimineeritud ning õigus haridusele. õigusest haridusele räägib mu kolleeg aga lisaks sellele on probleemiks ka info vähene kättesaadavus, madal teadlikkus, eh, madal teadlikkus ühiskonnas ja ka nende perede hulgas, kelle, kus kasvab puudega laps. tihti ei suudeta piisavalt jälgida, kas lapse õigused on tagatud, sest lapse kohta puuduvad süsteemsed andmed. Euroopa Parlament omalt poolt võiks laste õigusi edendada, võiks suurendada teadlikkust või püüda edendada võrreldavate andmete kogumist, siis oleks meil võimalik eh, süsteeme paremini võrrelda. lisaks sellele on eh, mitmetes siseriiklikes aruannetes räägitud ka lastest, eh, kes on, kes viibivad lasteasutustes. see ei puuduta tegelikult ainult puudega lapsi, seetõttu me neid andmeid täna ei esita ja nüüd annan ma sõna oma kolleegile, et ta saaks rääkida haridusest aitäh, ma tahaksin rääkida rohkem nendest kahest kõige problemaatilisemast õigusest, ehk siis õigus mitte olla diskrimineeritud äh, puude tõttu ja õigus ähm, kõiki kaasahaarevale haridusele. õigus mitte olla diskrimineeritud on õigus, mida kõik liikmesriigid tunnustavad, äh, kuna aastal ka kaks tuhat, aastal seitsekümmend kaheksa võeti vastu võrdse kohtlemise direktiiv kuid liikmesriigid ei ole puudega laste kaitsmisest piisavalt huvitatud ja seetõttu ei võimaldata alati piisavat ligipääsu haridusele, tervishoiule ja ka kaupadele ja teenustele. õigus mitte olla diskrimineeritud seisneb ennekõike selles, et isik saab sobiva elukoha ja ja selleks on vaja teatud meetmeid, et puudega laste diskrimineeritakse võrreldes teiste lastega. näiteks äh, õpiraskustega lapsel peaks olema eksamil rohkem aega vastamiseks või kui äh, klassis käib äh, ratastooliga laps, siis peaks tema klassi õppetöö toimuma alumisel korrusel, sest muidu ei saa ratastooli laps sellest osa võtta. aga kui me mõtleme sellele, mis, mida tähendavad mõistlikud meetmed, siis tähendavad need seda, et tuleb tagada puudega lapse õigused nii, et need õigused ei jää tagamata, kuna see on liiga kallis. õiguste jõustumisest rääkides on kolm peamist probleemi. kuna kõik sektorid ei tunnusta puudega lapse õiguseid ja eriti on see nii haridussektori puhul, siis ei tagata alati mõistlikke meetmeid. paljudes liikmesriikides ei tagata neid haridussektoris. lapsel puudub ka võimalus kaevata, kui teda diskrimineeritakse. kõige suurem tõke õiguse, õiguste jõustamisel on ressursipuudus. näiteks kui puudega lapsel lubatakse teha eksam sellises ruumis, isegi kui ruum on olemas, siis tihti ei saa isik seda eksamit teha, sest ei ole piisavalt õpetajaid, kes teda valvaksid. tihti on ka koolimajad vanad, nad on ümber ehitamata ja seetõttu ei ole kõigil puudega lastel võimalik nendes koolides õppida seetõttu leiame, et Euroopa Parlament koostöös komisjoniga võiks selgitada, mida need mõistlikud meetmed tähendavad ja vahetada ka parimaid tavasid või väljenda juhiseid, et oleks olemas miinimumstandard, mida igal juhul tuleb täita selleks, et lastel oleks ligipääs haridusele ja elutähtsatele kaupadele ja teenustele. meil on olemas ka diskrimineerimisvastane direktiiv, seal tuleks pöörata rohkem tähelepanu puuetega lastele ja sinna võiks sisse panna ka õiguse haridusele. haridus on puudega lastele eriti oluline. õigus kõiki kaasahaarvale haridusele tähendab seda, et laps peaks saama kooli valida aga tihti on just see punkt eriti keeruline. selleks, et laps saaks kooli valida, on vaja, et oleks piisavalt õpetajaid, kes on võimelised õppekava kohaldama ja nad vajavad selleks ka toetust. meie oma teadusuuringu tulemusena näitasime, et puudega lapsed õpivad tavaliselt erikoolis, sellepärast et neil on tihti väga raske leida üldse mingit kooli, mis nad vastu võtaks tihti juhtub, et äh, kui nad selle kooli leiavad, siis äh, kulub sinna sõiduks iga päev väga kaua aega või peavad nad elama internaatkoolis ja see võib olla väga suureks probleemiks. liikmesriikidel, eh, liikmesriikidel on tihti ka sellised süsteemid, kus vanemad peavad pöörduma ähm, spetsiifilise nõukogu poole, nõustamiskomisjoni poole, et äh, nõustamiskomisjon kinnitaks, et laps üldse on erivajadusega ja kas ta saab minna erikooli. kuid lapsevanemad ütlevad, et nõustamiskomisjon ei võta nende arvamust äh, tihti kuulda ja ka lapse arvamust ei võeta kuulda ja otsused tehakse paberite, mitte lapse vajaduste põhjal. veel üks oluline küsimus on kindlasti see, et äh, koolides ei ole mitmekesisuse kultuuri me leidsime näiteks, et, et tihti ei nõustunud klassikaaslaste vanemad sellega, et klassi õppetöö tuleks kolida ülemiselt korruselt äh, alumisele korrusele selleks, et äh, osa saaks võtta ka liikumispuudega laps ja selline vastuseis näitab tõepoolest, et äh, liikmesriigid ei suuda aktsepteerida mitmekesisust. seda nii, nii koolides kui ühiskonnas üldiselt. soovitusena toome me välja selle, et Euroopa Parlament peaks võtma juhtrolli ja edendama parimaid äh, tavasid, ähm, andma koolidele juhatust, äh, andma koolidele juhendeid või juhiseid, et nad suudaksid täita vähemalt miinimumstandardeid, et Euroopa Parlament peaks aitama tõsta teadlikkust puudega laste olukorra kohta ja edendama mitmekesisust tuleb tagada, et puudega laste haridus oleks kvaliteetne. tihti on nii, et laste tulevik on tume, kuna nad on õppinud erikoolis ja neil ei ole tagatud head haridust. ja veel üks soovitus on see, et kasutada tuleks rohkem Euroopa Liidu raha selleks, et edendada ähm, kõikehõlmavat haridust, aitäh! So colleagues, we have aitäh, kolleegid. meil ei ole palju aega enam, meie tõlgid on juba tükk aega töötanud. Katriin soovis sõna ilmselt minut või kaks, mitte rohkem. ma pean lihtsalt aja väga väikesteks juppideks jagama proua Stevens kõigepealt, palun. suur tänu. üks minut on väga lühikene aeg nii olulise teema jaoks. hirmus kahju, et enamus kolleege on lahkunud, ma ei tea, mida see tähendab, kas see teema ei ole nende jaoks oluline. ma tean, et see on päevakorra viimane punkt. aga siiski järgmisel korral ma paluksin, et me seda teemat võib-olla päevakorras kuhugi ettepoole paigutaksime, nii et kolleegid seda olulist teemat ka mm, kuuleksid ja kaasa mõtleksid. me peame meeles pidama, et Euroopa Liit on esimene regionaalne mm, organisatsioon, mis on äh, puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerinud ja me peaksime äh, seda head praktikat ka jätkama selles osas, et me ei oleks ainult rääkijad, vaid ka tegijad. suur tänu selle uuringu tutvustamise eest, see on oluline informatsiooniallikas selleks, et puuetega laste õigusi kaitsta ja nende eest seista, meil on kahekümne esimesel sajandil nii palju erinevaid võimalusi, nii palju tehnika, tehnilisi lahendusi ja ometi on nii palju puuetega lapsi, kes väga algelistest probleemidest kuidagi üle ei saa. Belgia, minu kodumaa, vajab samuti rohkem poliitilist tahet, et nende laste probleemid kuidagi ära lahendada. me oleme aastaid ja aastaid nendest asjadest rääkinud, kuid ometi on neid takistusi jätkuvalt väga palju. ligipääsetavus on väga laiaulatuslik kontseptsioon me peaksime rääkima transpordist, majutusest, tööhõivest, kommunikatsioonist, need kõik need valdkonnad on omavahel seotud, me ei saa ainult haridusega tegeleda. sest kui, kui laps tahab kaasavast haridusest rääkida, aga neil ei ole võimalik bussi peale saada, et kooli minna, siis mis kasu on koolist, mis on väga kaasava lähenemisega? seega me peame kogu seda ahelat vaatama tervikuna. me peame looma äh, keskkonna, mis on ligipääsetav puuetega lapsele. me räägime liikumisvabadusest kui põhiõigusest Euroopa Liidu sees ja me oleme sellest rääkinud ka põgenike teemaga seoses, aga me peaksime sellest rääkima ka Euroopa Liidu kodanike kontekstis. lapsed, kellel on puuded, peaksid samamoodi saama kasutada seda õigust liikumise nagu kõik teised. ja minu enda kogemus ütleb, et seda võrdset ligipääsu informatsioonile ei ole ja samuti teistele õigustele võrreldes nende inimestega, kellel puudeid ei ole. mõistlik majutus. kui meil ei ole mõistlikku majutust võimalik pakkuda, siis kas see on kaudne diskrimineerimine? selles osas Euroopa Liidu seadus ei, õigus ei ole väga konkreetne, aga ma arvan, et me peaksime selle teema kuidagi selgemaks rääkima. meil oleks vaja juhtumipõhiselt seda teemat analüüsida. igal lapsel on konkreetsed vajadused tulenevalt tema konkreetsest puudusest ja vastavalt tema vajadustele tuleb teha ka öö, ähm, muudatused, mis muudavad õigused temale kättesaadavaks. kaasatus hariduses, kui haridus ei ole hea, siis ei ole kvalifikatsiooni, siis ei ole võimalik head töökohta endale saada, sellega võimetusega töötada kaasneb vaesus ja paljud puuetega inimesed elavad vaesuses. ja sellega jõuabki ring, saab ring uuesti täis ja inimeste arusaam sellest, et puuetega inimesed peavad olema vaesed, juurdub inimestes. me peaksime tegema koostööd komisjoniga selleks, et olukord puuetega laste jaoks paremaks muutuks, aitäh! suur tänu! ma olen täiesti nõus selles osas, kus see päevakorra paigutatud on see teema. parem võtta see päevakorra lõppu, kui see täiesti rääkimata jätta, seega isegi mõne liikme juuresolekul on seda teemat siiski oluline eh, käsitleda. Katriina, palun. tõesti, vähe on liikmeid siia jäänud, kuid sooviksin siiski tänada, et seda tundlikku teemat päevakorda on võetud. ma arvan, et see puudutab meie südametunnistust mitte ainult meie poliitilisi vaateid. teised institutsioonid kutsuvad meid üles tegelema delikaatsete teemadega, sest praegu ei ole piisavalt mõistlikkust ja piisavalt tundlikkust, et käsitleda puuetega laste temaatikat. seda ei ole piisavalt inimeste mõttemaailmas ja pannes selle päevakorra viimasesse punkti, kajastab seda, aga samas see, et ta üldse päevakorras on, näitab ka meie suhtumist, see on aluseks, et me saame midagi teha, et stimuleerida poliitilist tegutsemist liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil. me peame mängima seda stimuleerija rolli, et õhutada muutusi ühiskonnas, see on kultuuriline muutus, mis on vajalik ja sellepärast ma tänan kolleegi, kes enne mind sõna võttis. aitäh tema mõtete eest. me peame pakkuma võimalusi ligipääsuks hariduseks. selleks on vaja struktuure, võimalusi spordis osalemiseks nendele lastele, kellel kahjuks on mingisugused puuded, muidu neil ei olegi võimalust tööturul konkureerida. meie oleme üks osa sellest suhtumisest, mis soodustab diskrimineerimist ja me peame hakkama astuma samme nende inimeste kasuks, kellel on näiteks füüsilised puuded Need inimesed peaksid saama valida endale näiteks kooli. ja loomulikult nende valikut kitsendab see, kuhu nad üldse ligi võiksid pääseda ja kindlasti me peaksime valgust heitma erinevatele puude vormidele, ma ei räägi ainult füüsilistest puuetest. näiteks lapsed, kellel on teatud piirangud, kuna nad on teistsugused, näiteks autismi erinevad, autismispektril erinevad diagnoosid. minu kodumaal hakkavad inimesed nendest teemadest teadlikuks saama. praegu on toimumas uuring, mis annab meile selle teema kohta rohkem informatsiooni. jah, mina ise töötan selle kallal ja ma tänan teid nende jõupingutuste eest, mis selles valdkonnas on tehtud, sest see aitab mind minu töös siin Euroopa Parlamendis, et stimuleerida ins-, igasuguseid initsiatiive, mis võiksid olukorda aidata parandada kõikidel laste hüvanguks, kellel on mingisugused puuded. suur tänu! suur tänu eh, uuringu tutvustamise eest ja suur tänu teie töö eest! kahekümne kaheksas päevakorrapunkt, muud küsimused. kui neid ei ole, siis järgmised koosolekud. homme toimub parlamentidevaheline komisjonide kohtumine. kas teil on muid küsimusi? palun suur tänu. ma tahaksin meenutada teile, saate poola keelest aru? on suhe? kas te kuulate mind? esimees? suur tänu! tahaksin teile meenutada, et õigus vastusele on ette nähtud mä-, vastavalt määrusele, kõik võivad reageerida ja kui mingisuguse komisjoni liikmed soovivad, siis nad saavad mitu korda sõna paluda ühe teema raames, me võime seda õigust kasutada, see ei ole mingisugune lisaõigus. seda näeb kodukord ette. ja mul on kahju, et ma ei saanud varasema päevakorrapunkti juures äh, sõna võtta ja samuti tahaksin öelda, et esimees peaks kõiki vaatepunkte kaitsma ja mitte oma positsiooni esimehena kuritarvitama. ma reageerisin varasemalt ühele küsimusele ja selles küsimuses me rääkisime umbes kaheteistkümne inime-, süütu inimese surmas ja seda fakti ignoreeriti nii kommentaarides kui ka vastuses pärast minu sõnavõttu. Need süütud inimesed, kes langesid vihakuriteo ohvriks, meedia ei rääkinud sellest ja see, kuidas siin seda teemat käsitletakse, on lihtsalt kahetsusväärne. aitäh! aitäh, te viitasite, et päevakorrapunktile kakskümmend viis. nagu te teate, ma annan võimaluse sõnaõigust kasutada siin komisjonis alati. proua Meier oli selle teema algataja. lisakõnelejana eh, te tõstatasite teema, mida keegi teine ei oleks võinud eh, vastata ja keegi rohkem sõna ei soovinud. mul oli konkreetne küsimus, millel oli vastust vaja, ma vastasin sellele. ma vastasin teie konkreetsele sõnavõtule. kui mina esimehena ei oleks seda teinud, siis kellelgi teisel seda võimalust ei oleks olnud. ja kui ma, see probleem oleks lahendatud kuidagi teisiti, see mulje ei oleks olnud hea, ma otsustasin selle öö, olukorra lahendada nii, kuidas ma lahendasin. minu ülesanne esimehena on tagada koosolekute sujuv kulgemine ja mul on hea meel, et teil oli võimalus tuua tähelepanu tagasi sellele eh, mõttevahetusele siin muude küsimuste all. kui see teile sobib, siis eh, selle vastusega lõpetaksin selle teema osas arutelu. kas on veel muid küsimusi, mida soovitakse tõstatada? kui mitte, siis sellega on koosolek lõppenud. aa, tahtsin veel öelda seda, et homme toimub parlamentidevaheline komisjonide kohtumine hommikul kell üheksa. see on tänase koosoleku lõpp, aitäh teile kõigile!